Good morning, all the colleagues. Welcome to the meeting. kolleegid, tere tulemast Regionaalarengu Komisjoni koosolekule. tere tulemast ka proua Gretule, kes on volinikukandidaat regionaalpoliitika valdkonnas. samuti tere tulemast äh, härra Le Brünile, kes on regioonide komitee president samuti tervitaksin kolleege Euroopa Komisjonist ja nõukogust koosolekut kantakse üle ka internetis, seega saavad jälgida seda ka kodanikud väljaspool Brüsselit. koosolekut saab jälgida ka hiljem, sest lindistus on, riputatakse üles ka Euroopa Parlamendi veebileheküljele. komisjoni liikmete määramise reeglid on kirjas lisas kuusteist meie kodukorras volinikud määratakse paika vastavalt nende pädevusele ning sõltumatusele. hinnatakse ka tema, nende teadmist äh, määratud valdkonnas ning nende suhtlusoskust. volinikukandidaat on juba vastanud ettevalmistavad, ettevalmistatud küsimustikule, tema kirjalikud vastused on jaotatud ka kom-, meie komisjoni liikmetele ja kõik, seda kõikides keeltes selgitan nüüd ka kuulamise struktuuri. alguses teeb volinikukandidaat sissejuhatava avalduse, mis kestab kuni viisteist minutit. siis kuulame ära nelikümmend viis küsimust komisjoni liikmetelt, millele vastav volinikukandidaat siis nii-öelda ping-pong põhimõttel ehk vastus, küsimus, vastus, küsimus, vastus. kõigepealt kuulame ära küsimused seitsme fraktsiooni esindajatelt, mm, nendele on eraldatud viis minutit igaühele. üks minut küsimus, kaks minutit vastus, üks minut äh, lisaküsimus, üks minut vastus. järgmises voorus on kolmkümmend kaheksa küsimust millele kõigile on eraldatud kolm minutit. üks minut küsimuse jaoks, kaks minutit vastuse jaoks. siis äh, anname sõna ka regioonide komitee presidendile lühikese avalduse tegemiseks. lõpetuseks antakse ka proua Gretule, volinikukandidaadile regionaalarengu küsimustes viis minutit kokkuvõtvaks avalduseks kõneaega on eraldatud vastavalt Tonti meetodile ning selle otsuse võtsid vastu poliitilised fraktsioonid ise. ning eh, küsimusi ei grupeerita teemade järgi. samuti on hädavajalik, et kõik peaksid kinni oma kõne, endale määratud kõneajast. kui te seda ei tee, siis meil lõpeb aeg otsa ja mõned liikmed ei saagi sõna nagu täiskogu istungilgi näitab kell, kui kaua te olete rääkinud. tõlge on meil kahtekümmend kolme keelde, seega kõik inimesed saavad rääkida oma emakeeles, aga palun ärge rääkige liiga kiiresti. loodetavasti nüüd on kõigile see meie protseduur selge ja alustamegi arutelu kõigepealt annaksin sõna volinikukandidaadile ettekandeks, mis peaks kestma maksimaalselt viisteist minutit. sellele järgnevad küsimused ja vastused. palun, proua Gretu. lugupeetud proua esinaine, austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, mul on au olla regionaalpoliitika voliniku kandidaat ja olen täna siin selleks, et paluda teiepoolset toetust. ma tean, mis oli oluline roll sellel komisjonil uue seadusraamistiku läbirääkimisel ja tahaksin tänada kõiki teid ja kõiki raportööre, sest tegemist oli tõesti kollektiivse pingutusega. pärast pikka läbirääkimiste protsessi on meil nüüd reformi ühtekuuluvuspoliitika seadusandlik pakett ja ma tean, et siin komisjonis on ka uued liikmed, kellel on tohutu kogemus äh, koha peal, mis äh, kindlasti toob äh, lisaväärtust meie lähiaastate tööle. tahaksin tänada ka volinik Haani, kes töötas väga tihedas koostöös selle komisjoniga selleks, et poliitikaid reformida nagu kõik teavad, siis regionaalpoliitika on solidaarsuse äh, Euroopa sotsiaal, sotsiaalturu mudeli solidaarsuse praktiline näide, see näitab Euroopa integratsiooni ja täna, kui me üritame väljuda kriisist, siis on regionaalpoliitika Euroopa Liidu eelarve võtmevahendiks selleks, et toetada investeeringuid reaalmajandusse. ja see on ka võimalus äh, saata selge sõnum, et integratsiooni kasud, äh, neid peavad jagama omavahel põhi ja lõuna, ida ja lääs, kui me konsolideerime kom-, konkurentsivõimelist majandust kõikide kodanike jaoks. ja seetõttu leian ma, et regionaalpoliitika panustab suuresti president Junckeri töökohtade majanduskasvu investeeringupaketti, sest äh, investeeritakse reaalmajandusse, äh, see võimendab äh, privaatsektori investeeringuid ja ühendab omavahel vabaühendusi, äh, avalik-õiguslikke organisatsioone ja nii edasi. see poliitika on üks äh, peamisi komisjoni äh, prioriteete, innovatsioon, VKE, digitaalne ühisturg, Euroopa Energialiit, kliimamuutuste eesmärgid, Euroopa-ülesed võrgustikud ja sotsiaalne kaasatus on olulised teemad, aga see teeb seda niimoodi, et see on kohandatud vastavalt regionaalsele kohalikule kogemustele, tingimustele, teadmistele, kas see puudutab siis meie pealinnu või kaugemaid regioone. ma leian, et see on regionaalpoliitika suurepärane tugevus, võimekus kaasata regionaalseid kohapealseid tegijaid ning kasutada ära Euroopa võimekust, see on rohkem kui kakssada seitsekümmend regiooni ja rohkem kui viissada tuhat, viissada miljonit kodanikku. see on ei ole lihtsalt mingi raha ülekandmise mehhanism või eelarve toetusvahend, see ei tähenda, et äh, rikkad teevad vaeste suunas heategevust. olen veendunud, et kui me investeerime oma regioonidesse, reaalmajandusse ja meie inimestesse, kui me aitame neil oma täielikku majanduslikku potentsiaali täita, siis muudame me Euroopa majanduse tugevamaks. ja see on selline liit, kus tervik on suurem kui osade summa ütlen nüüd paar sõna oma poliitilaste prioriteetide kohta, kui mind volinikuna ametisse kinnitatakse. esiteks, minu tänane absoluutne prioriteet on tagada, et me suudame kõige rohkem ära kasutada regionaalpoliitika, regionaalpoliitika äh, tugevusi selleks, et saavutada majanduskasvu ja kasvu ja töökohti. reform öö, äh, on nüüd teinud sellest poliitikast Euroopa majandusjuhtimise investeerimissamba Äh, meil on poliitika, millega saavutada tulemusi, see on võimalus edukalt Euroopa Liidul kriisist väljuda. seetõttu peame me läbi rääkima kõrgekvaliteedilised äh, tegevuskavad järgmiseks seitsmeks aastaks, peame partnerluskokkulepete head kavatsused äh, muutma tegelikkuseks, mis äh, tegelikult ka loevad, nii et äh, muutuks äh, kõikide Euroopa inimeste elukvaliteet, kehvemas olukorras inimeste oma, töötute oma ja inimeste oma, kes elavad riskantsematel territooriumitel Euroopas. ütlen selgelt välja, et minu seisukohast ei tohiks programmi kvaliteet sattuda ohtu. selleks, et selle väljakutsega toime tulla, tagan ma, et Äh, uued elemendid, mis on paika pandud uues regulatiivraamistikus, äh, ka tegelikult äh, rakenduksid, et rohkem keskendutaks tulemustele, et uued tingimuslikud sätted rahades ja fondides, nendest peetaks kinni, et me peaksime silmas Euroopa prioriteete ja seda, millised on majandusjuhtimise raamistiku nõudmised, samas et meil oleks tugevam territoriaalne fookus maailmas, kus äh, avalikud äh, vahendid on napid, on vaja olla tõhusam, ma arvan, et programmid tähendavad, tähendavad rohkem töökohti ja majanduskasvu. ja tahan seda teha tihedas koostöös äh, kolleegidega, kes vastutavad sektoraalsete poliitikate eest komisjonis selleks, et saavutada sünergiaid ja toetada ühenduse üles tegevust. palun ka teiepoolset toetust selleks, et edastada see sõnum liikmesriikidele et aasta kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend programmiperiood ei saa olla nii, nagu tavaliselt. meil on unikaalne võimalus ja me peame ära kasutama kõige roh-, kogu potentsiaali iga euro puhul Euroopa Liidu eelarves. ma tõesti usun, et meil on kõigil samad õigused ja kohustused ja nüüd, mis puudutab kohustusi, siis ma arvan, et ühtekuuluvuspoliitika peamised kasusaajad, neil on selline moraalne kohustus kõikide Euroopa Liidu maksumaksjate ees kasutada kõige paremini ära see raha, mille nad on saanud. see on äh, suurepärane arenguvõimalus ja me peame näitama, et me oleme pühendunud Euroopa projektile, tegema seda sellega, et saavutame konkreetseid tulemusi. nagu ma juba varem ütlesin, siis koos me oleme tunduvalt tugevamad kui isoleeritult. nii nagu seadusandlus ette näeb, tervitan ma võimalust siin regionaal- komisjonis järgmisel aastal esitleda raportit, mis käsitleb hetke läbirääkimiste tulemusi. seda siis muidugi, kui mind ametisse kinnitatakse. teiseks, institutsionaalne võimekus, hea juhtimine on igasuguse eduka arengupoliitika äh, jaoks olulised, see on tähtsam kui raha ja see on eeltingimus ähm, selleks, et meie poliitika oleks edukas. me peame ehitama üles kõrgekvaliteedilised administratsioonid, eriti just vähem arenenud liikmesriikides. see on minu jaoks äh, pidev prioriteet selleks, et äh, äh, kiirendada hetke projektide rakendamist, et uutel programmidega võimekusi suurendada ja toetada liikmesriike järgmise ajaperioodi jooksul. tõhus majandusstrateegia nõuab tugevat avalikus ja erasektori partnerlust, ühtset poliitikat, visiooni ja eesmärke meil on vaja kõrgekvaliteedilisi partnerlusi, kes ähm, saavad oma rolli mängida programmide elus. päris palju annab ära õppida igalt poolt Euroopas teadest praktikatest, mille on välja arendanud regioonid ja linnad, kohalikud omavalitsused ja vabaühendused. kavatsen kasutada ära neid uusi võimalusi, mida pakub meile linnavõrgustik ja pilootprojektid selleks, et edendada eksperime-, eksperimenteerimist ja jagada kogemusi kolmandaks olen mures sellepärast, et me ei suuda alati päris hästi ära kasutada võimalust muuta elu lihtsamaks äh, poliitikast kasusaajate jaoks. peame tegema ära rohkem, et kuulata neid VKE-sid, kes äh, kõhklevad sellest poliitikast toetuse saamisel, sest nende arvates on see tihtipeale liiga suure bürokraatiaga, liiga pikk ja selles mõttes annab regulatiivvõrgustik meile palju võimalusi toetada kasusaajaid ja kavatsen teha koostööd liikmesriikidega, riikidega selleks, et tagada, et selliseid võimalusi täielikult ka ära kasutataks. neljandaks, kuna ühtekuuluvuspoliitika on umbes kolmandik Euroopa Liidu eelarvest, siis pööran tihed tähelepanu kõikidele meetmetele selleks, et tagada, et neid fonde hallataks korralikult vastavalt finantsmäärusele ja vastavalt hea rahandusjuhtimise põhimõtetele mul on null tolerants pettuste vastu, aga tahaksin samas, et siiski rohkem keskendutaks poliitika tulemustele, mida, tulemustele, mida tal õnnestub saavutada. tahaksin teha koostööd selle komisjoniga, et vaadata, kuidas neid küsimusi oleks võimalik arutada detailsemalt ja kuidas oleks võimalik poliitika tulemusi paremini edastada kodanikele, sest ma arvan, et äh, meie nõrkus on olnud see, et me ei ole alati päris hästi eh, suutnud edastada seda, mida me kõike teeme. diskussioon poliitika tulemuste üle eh, aitab kaasa ka läbirääkimistel, eh, mis puudutavad järgmist eelarvevõrgustikku perioodiks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ja nüüd tahaksin pidada laialdast debatti sel teemal ja kaasata Euroopa Parlamenti juba varases etapis, nii nagu ütles ka president Juncker tulevase komisjoni poliitilistes suunistes kui me aastal kaks tuhat kuusteist vaatame üle mitmeaastase finantsraamistiku, siis eh, saame me ka suunata Euroopa Liidu eelarvet niimoodi, et see Euroopa liiguks rohkem majanduskasvu ja töökohtade kasvatamise juurde. ja seetõttu tahaksin teile tagada, et eh, ma pean avatud ja konstruktiivset poliitilist dialoogi kõikide küsimuste üle minu portfellis vastavalt eh, hea juhtimise põhimõtetele. minu arvates suhe Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel peaks põhinema läbipaistvusel, vastastikusel usaldusel, austusel ja ühtsetel eesmärkidel töötada koos kodanike huvides. ja see on ka põhjus, miks ma kavatsen teha tihedat koostööd teiega selleks, et edukalt täita meie ühised Euroopa eesmärgid. suur aitäh ja nüüd ootan meie arvamuste vahetust meie ühistes püüdlustes muuta poliitikat edukaks. aitäh! Thank you, Mrs Kretsu and now suur tänu, proua Gretu. alustame nüüd esimese küsimuste vooruga. härra Vandrist, Nisterlõi. Edu, welcome on behalf. suur tänu, proua Gretu. tere tulemast Rahvapartei nimel meie komisjoni. tere tulemast ühtekuuluvus- ja regionaalarengu maailma. mis on teie jaoks uus maailm? meil on nüüd uus määrustik, kolmsada kakskümmend viis miljardit on määratud investeeringuteks, millest te just rääkisite. see on tore, aga halb uudis tuleb meil öö, maksete ja kulukohustuste lõhest, mis järjest kasvab. ning see toob kaasa likviidsusega seotud probleeme. see muudab olukorra raskeks projektide läbiviijatele ja abisaajatele üle terve Euroopa Liidu eelmisel aastal oli lõhe kakskümmend kolm koma neli miljardit ühtekuuluvusfondide puhul ning see on veelgi tõusnud. kuidas volinikukandidaat ning terve Euroopa Komisjon kavatseb selle probleemi lahendada? kasusaajad peaksid ju saama usaldada teid ja Euroopa Liitu. E, peaksid usaldama, et te täidate oma kohustusi. see on ju seotud ka Euroopa Liidu moraalsete standarditega tahaksin tunnustada teid teie tehtud töö eest. Te olete siin komisjonis olnud nii kaua aega juba ning te olete teinud väga olulist tööd. Teil on täiesti õigus, see on väga keeruline olukord, see tekitab ka meile palju muret. see tekitab probleeme koha peal kasusaajatele ning meil on nüüd see kakskümmend kolm miljardit tegemata makseid ning hinnanguliselt suureneb see ennem aasta lõppu veelgi kui mind kinnitatakse ametisse, siis need eelarvepiirangud, mille on paika pannud Euroopa Parlament ja Nõukogu, loomulikult äh, raskendavad mu tööd, aga ma kinnitan, et tõstatan selle teema ka komisjoni kolleegiumis, sest minu arvates ei peaks meil olema mitte ainult hea kvaliteediga programmid, vaid me peaks tõsiselt võtma nende äh, progr-, programmide rahastamist samuti seega räägin eelarvevolinikuga, kes on ka komisjoni asepresident, tema vastutab eelkõige selle teema eest, aga ma olen aru saanud, et olukord äh, võiks leevendada, kui teie toetate komisjoni ettepanekut kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lisaeelarveks ning äh, projekti kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarveks. me peaksime nüüd äh, vähendama neid maksmata arveid ning peame leidma mingisuguse lahenduse sellele, et maksed hilinevad süstemaatiliselt ning seetõttu on raskem ka programme ellu rakendada. ning kolleegidele pean ma rõhutama, et me ei tohi ohtu seada meie innovatsiooni, energiaprojekte äh,, rääkimata haridusest või vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastasest võitlusest. väga oluline on eelarves leida lahendus nendele maksmata arvetele. Um, aitäh! väga meeldiv, et te olete teadlik sellest järgmiste aastate tõsisest probleemist. tegemist on ju lumepalli efektiga väga meeldiv, et te olete teadlik sellest. minevikus oleme me Regio peadirektoraadist äh, saanud liiga vähe ja liiga hilja infot äh, ja selle üle ei saanud pidada arutelusid. kui te meid rohkem ei teavita, siis me ei saa teid aidata ja ei saa täita ka oma kohustusi. niisiis, palun kinnitage meile, et te annate meile kogu olemasoleva teabe siin komisjonis, et te tulete meie komisjoni neid küsimusi arutama, et olukord muutuks. mitte ainult eelarvekomisjon ei räägi meie äh, tegevuse kvaliteedist, inimesed on minult ka küsinud otse äh, nende hilinenud maksete kohta. palun kinnitage, äh, et te tulete siia mina olin ka parlamendiliige ju ja öö, olen öö, teiega samasugust juttu rääkinud, istudes siin saalis teisel pool. ma ei saa ju enda seisukohti nüüd muutma hakata. me peame tõesti leidma lahendused üheskoos. jah, asi puudutab tervet eelarvet, aga koha peal tulenevad nendest hilinenud maksetest tõsised probleemid ning ma ei saagi aru, kuidas me peaksime eeldama, et äh, liikmesriigid teevad oma maksed kuuekümne või üheksakümne päeva jooksul, aga meie ise oma kohustusi ei täida. see on äh, komisjoni kolleegiumi üks suur probleem. aitäh, proua Gretu. järgmisena on härra Andrea Kotsolino. E esmalt tahaksin teid äh, tervitada siin ja soovida teile palju edu teie töös enda nimel ja SED fraktsiooni kolleegide nimel. me ju teame teie minevikku parlamendisaadikuna väga hästi, aga ma tahaksin viidata ühele probleemile, mis äh, tulenes esimestest partnerluslepingutest komisjoni ja liikmesriikide vahel. kui linnu vaadeldakse nüüd lõplike soodustatud äh, isikutena ning äh, mitte ainult elemendina, mis mängib äh, rolli mm, vastava territoriaalse üksuse määratlemisel. milline on olukord järgmistel aastatel? vaja on ju mingit lihtsustamist ja paremat juhtimist, liikmesriigid peaksid rohkem tähelepanu pöörama linnadele kui uue ühtekuuluvuspoliitika olulistele, äh, olulistele elementidele. partnerluslepingud peavad olema head, aga seejuures on oluline ka see, et linn oleks ühtekuuluvusvahendite programmeerimisel oluliseks elemendiks. mulțumesc foarte mult aitäh, härra Kotseliina. tahaksin äh, teid tänada endise kolleegina Sotsiaaldemokraatlikust fraktsioonist ja ma tean, et te olete väga huvitatud linnade edendamisest, linnade rolli edendamisest ja see on tõesti küsimus, millele, millega me peame tegelema, sest linnad kuuluvad regioonide juurde ja linnades elab seitsekümmend protsenti Euroopa rahvastikust. iseenesestmõistetavalt me näeme, kuidas linnad ähm, kasu saavad uuest partnerluspõhimõttest. põhimõtteliselt on kokku lepitud äh, see, et pro igasugune programm tuleb välja töötada ühises protsessis, sellel, selles osalevad kõikvõimalikud ametiasutused kohalikul, piirkondlikul ja Euroopa tasandil ja ka kodanikuühiskonna esindajad. see on väga oluline põhimõte, sest et ma tean väga hästi ka siin komisjonis toimunud arutelust, et me ei võtnud seda põhimõtet vastu mitte ainult sellepärast, et see paberil hea välja näeks, vaid vaja on tagada see, et need, kes osalevad oleksid nende investeeringute saajad ja saaksid neist kasu ja et nemad oleksid otsuste langetamisel osalejad. ja mis puudutab menetlust, siis äh, te teate, et uue määr-, määrusega mm, tehti olulisi samme. esiteks äh, ühised reeglid ja on olemas ka teatavad lihtsustamisvõimalused ning võib kasutada ka seda, mida nimetatakse elektrooniliseks ühtekuuluvuseks, aga tahaksin rääkida järgnevast. on reeglid, mida tuleb lihtsustada liikmesriikide tasandil. mõningates liikmesriikides on programm, kus on vaja neljakümmet allkirja selleks, et üldse oleks võimalik heakskiitu saada investeeringu jaoks. Euroopa seadused, seadusandlus seda ei nõua. nii et äh, selge on see, et meil on vaja mingit tasakaalu lihtsustamise ja kontrolli nõuete vahel Euroopa eelarve osas ning oma sissejuhatavas sõnavõtus ma ütlesin, et äh, me ei tohi lubada lohakust, me peame olema ranged, mis puudutab äh, äh, kulutuste reeglitele vastavust. Ehm, lisaküsimus. ma arvan, et me peaksime vastastikku kohustusi võtma, et me järgnevatel kuudel kontrollime koostöös liikmesriikidega üle, kuidas need partnerluslepingud lõpuks välja kukuvad, kas need sobivad meie ühenduse eesmärkidega kokku. võib-olla me peaksime komisjonis selle teema juurde tagasi tulema ja vaatama, et mil, kuidas neid partnerluslepinguid on rakendatud. proua Gretu. ma tulen alati suure rõõmuga Regionaalarengu Komisjoni ja partnerluslepingud on sõlmitud, neid on kuusteist äh, hetkel, aga kui ma volinik Haanist õigesti aru sain, siis on kavas äh, kuni oktoobri lõpuni sõlmida kõik partnerluslepingud. me, see on meie, meie ülesanne ja siis hakkame rääkima ka operatiivprogrammidest äh, ning äh, nendega tõesti viiakse ellu see, mis on partnerluslepingutes ette nähtud, aitäh. Now I will give the floor to Mr Thomas Poreba. proua Toomas, härra Toomas Poreba, palun. suur aitäh, mina küsin oma küsimuse konservatiivide fraktsiooni nimel. esiteks tahaksin küsida teilt teie seisukohta, et kas oleks võimalik luua makromajanduslik äh, Äh, strateegia Karpaatide jaoks, mis on äh, üks Euroopa Liidu vaesemaid piirkondi. kas teie arvates Karpaadid äh, vajaksid eraldi kausta Euroopa Liidu programmides ja kas te kavatsete seda mõtet uue volinikuna ka edendada um.? Macroregiunile sunt un instrument teritorial care makropiirkonnad on territoriaalne instrument ja see instrument on osutunud tõhusaks. Te teate, et praegu on kaks edukat makropiirkonda, mis toimivad väga hästi. Läänemere makropiirkond ja Donau makropiirkond. ja nüüd me alustame ka Joonia ja Aadria mere makropiirkonna arendamist. nii et Karpaatide makropiirkond, ma saan teile kinnitada seda, et minu jaoks oleks see väga oluline, kuna me ise ka kuulume sellesse piirkonda, aga te teate loomulikult, et makropiirkonna põhimõte on, et tegemist on liikmesriikide algatusega ja selles osas ma pean ütlema, et ma loomulikult hindan seda makropiirkondade võimalust, sest äh, siis tõesti need liikmesriigid äh, tegutsevad koos, neil on ühised väljakutsed, nad teevad koostööd, äh, peavad dialoogi, neil on ühine poliitiline tahe aga te teate loomulikult, et on reeglid, eh, mille puhul mängivad rolli olemasolevad fondid, institutsioonid, õigusaktid, nii et eh, mina arvan, et liikmesriigid kõrg, kõige kõrgemal tasandil peavad eh, selle sooviga välja tulema ja esitama selle soovi nõukogule. teisalt aga Euroopa Komisjon peaks äh, asju lihtsustama ja liikmesriike, äh, liikmesriikide jaoks asju lihtsamaks muutma ja neid toetama, siin ei ole nüüd tegemist Donau, Karpaatia, Aadria või teiste piirkondadega, vaid ähm, kui kohalikud omavalitsused ei osale makropiirkonna töös äh, ja makropiirkonna loo-, loomises, siis see ka edasi ei liigu, nii et ma arvan, et oluline on rõhutada, et makropiirkonnad äh, omavad lisandväärtust. seni me oleme näinud, et tulemused on olnud väga head ja oluline on, et need riigid ühiselt teeksid jõupingutusi, et tõesti tuvastada, kuidas ähm, kõige paremini edasi liikuda. ja liikmesriigid ähm, kannavad vastutust ähm, nende piirkondade arendamise eest, nii et mina tõesti toetan makropiirkondade loomist, kuna nii on võimalik kõige paremini mobiliseerida kohalikke amet-, omavalitsusi, liikmesriiki ja komisjon äh, vastavalt kehtivatele reeglitele pakub toetust. The timing, supplementary question please. Uh, just uh, one second brief questions üks lühike küsimus veel, ma tahaksin teada teie seisukohta selle kohta, et millist, mida peaks Euroopa Liit tegema selleks, et vähendada erinevusi regioonide arengus? kas te kavatsete tagada seda, et meie regioonide potentsiaali kasutatakse rohkem ära? selleks, et luua majanduskasvu ja töökohti, sest see on ju meie regionaalpoliitika peamine eesmärk. proua Gretu. sigur, äh, reducerea discrepantselor economice, sociale și majandusliku majanduslike, sotsiaalsete ja territoriaalsete erinevuste vähendamine on ühtekuuluvuspoliitika peamiseks eesmärgiks ning praktikas on asi nii, et me oleme kohustatud andma oma panuse koos liikmesriikidega sellesse, et neid erinevusi vähendada, eriti just nendes liikmesriikides ja piirkondades, kus need erinevused on kõige suuremad ja nemad saavad komisjonilt ju kaheksakümmend protsenti vahenditest. ja seepärast ma sissejuhatavas sõnavõtus ka juba ütlesin, et need riigid, kes nii suure osa meie vahenditest saavad, need on ju kõige vähem arenenud piirkonnad ja üleminekupiirkonnad minu arvates peavad nemad tegema kõige rohkem jõupingutusi, et äh, nagu te ka ise juba ütlesite, et ühtekuuluvuspoliitikat äh, ja selle võimalikke tulemusi võimalikult hästi ära kasutada ja parandada inimeste elukvaliteeti. iga piirkond peab äh, neid vahendeid kõige paremini ära kasutama äh, see tagaks meile harmoonilise arengu ja seda me soovime ju kõik. nii et mina arvan, et meie ülesanne on äh, järgida reegleid rangelt ja uus määrus ka kohustab meid selleks, et me keskenduksime prioriteetidele, et me saavutaksime võimalikult häid tulemusi ja et me kasutaksime rohkem neid äh, finantsinstrumente, mis neil on ning liikmesriigid peavad teadma, et kõik need olemused, võimalused on olemas, mida määrused neile annavad. ma juba ütlesin, et äh, nad peavad ennast veelgi rohkem äh, pingutama, sellepärast et äh, kriisi ajal on vaja solidaarsust, rikkamad riigid peavad näitama üles solidaarsust vaesematega, sest solidaarsus on kogu Euroopa Liidu jaoks väga oluline. For... Äh, lisaküsimuse jaoks on vastuseks ainult üks minut tavaliselt aega. nüüd annan sõna härra Jakovtšitšile. tervitan teid soojalt ALDE liikmete nimel ja ilmselt võin öelda, et kõikide meie komisjoni liikmete nimel. mul on alustuseks kaks küsimust, äh, mis puudutab äh, ühtekuuluvuspoliitika tulevikku pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, siis on ka äh, väga oluline, et vähendada veamäärasid selleks, et äh, vältida tulevikke võimalusi, võimalikke eelarvekärpeid. milliseid meetmeid äh, julgustaksite te kasutama liikmesriike selleks, et äh, nad võtaksid oma juhtimise kontrolli kohustusi tõsisemalt? rohkem viiskümmend protsenti leidis Kontrollikoda vigasid ja liikmesriikide haldusüksused peaksid need vead ise üles leidma ja teiseks, millist poliitikat te kavatsete kasutada selleks, et äh, rakendada ühtekuuluvuspoliitikat Aadria liidu piirkonnas äh, ja ka üldiselt Euroopa Liidu äh, kagu osas. aitäh, vastuseks on kaks minutit. ma sissejuhatuses juba ütlesin, et me viime läbi hindamise ja see saab olema meie läbirääkimiste aluseks, mis puudutavad ajavahemikku pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ning kindlasti kaasame rõõmuga parlamenti algusest peale, sellepärast et me kindlasti arutame seda, kuidas on võimalik määrust veelgi paremaks muuta. ja me peame tõesti sellega kohe alustama et valmistada ette eelarvet pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. loomulikult kõik need asjad äh, toimuvad äh, olulise, väga täpse analüüsi alusel, mida me loodetavasti ühiselt teeme, mis puudutavad äh, neid uusi meetmeid, mis selle määruse alusel vastu on võetud, mis puudutavad lihtsustamist, tingimuslikkust, eksante kontrolle ja partnerlusi kõiki finantsinstrumente ja territoriaalseid instrumente. nii et ma arvan, et äh, tuleb selline hetk, kus me peame sellise analüüsi läbi viima ning me siis vaatame, kuidas me saaksime edasi tegutseda ja mida me selle alusel teha saaksime. nii et strateegiad pärast aastat kaks tuhat kakskümmend peaksid olema suunatud uute töökohtade loomisele ja majanduskasvu loomisele. teisalt aga on asi nii, et ma ise ju kuulun ka sellistesse piirkonda ning ma loomulikult äh, mõistan teie küsimust, mis puudutas Euroopa piirkondi. kahju on, et äh, on äh, otsustatud, et järgneval viiel aastal laienemisi ei tule, aga ma arvan, et äh, selles kontekstis on väga oluline, et me kasutaksime äh, seda instrumenti, et neid, me toetame neid riike, me arendame neid edasi ja meil on olemas ju need riigid, kes soovivad Euroopa Liiduga liituda ja ma arvan, et see regionaalpoliitika võib avaldada väga positiivset mõju stabiilsusele, piiridele ja ma arvan, et ühiselt peaksime üritama neid riike toetada et nad oleksid võimelised pärast kahe tuhande üheksateistkümnendat aastat Euroopa Liiduga liituma. I agree with you that uh, we have to combine the IPA policy and the cohesion policy everything. me peame ära kasutama tõesti kõiki erinevaid meie poliitilisi meetmeid nagu ühtekuuluvuspoliitika ja muud, et aidata kogu Euroopat. aga mul on lisaküsimus ka. kas te kavatsete kontrollida ka tulemuslikkust selleks, et tõsta meie programmide tõhusust ühtekuuluvuspoliitikas? kuidas kavatseb komisjon oma riskipõhised auditid välja töötada? Teil on üks minut vastuseks. Această activitate de audit este foarte importantă pentru că, așa cum spuneam... Jah, auditi küsimus on väga oluline. Ma juba ütlesin, et iga euro uuest Euroopa Liidu eelarvest äh, tuleb kulutada tõhusalt ja mitte üksnes äh, seda, vaid me peame tõesti üritama saavutada seda, et selle mõju majandusele oleks võimalikult suur. ma arvan, et praegusel hetkel on väga palju kontrolle ning te teate loomulikult, et iga liikmesriik peab andma tagatisi ja igal aastal äh, üle kinnitama vastavate põhimõtete järgmise, aga alati, kui tegemist on kahtlustega, siis mm, ka komisjoni teenistused äh, aktiveeruvad ja kontrollivad seda, mida Euroopa Liidu vahenditega tehtud on. ning te teate loomulikult ka seda, et kui on raskeid rikkumisi ja kahtlusi, siis äh, siis hakkab tegutsema Olav ning loomulikult äh, me Äh, alati jälgime tähelepanelikult seda mm, küsimust. ma ei vastanud vigade määra küsimusele, ma üritan äh, hiljem selle juurde tagasi tulla, aitäh. Thank you, now I will give the aitäh, järgmisena äh, härra Omari. Madame Cretu. lugupeetud proua Cretu kuue NGL-i liikmete nimel soovin teile tere tulemast. kahekümne kolme miljardi küsimust juba mainiti, ma ei tuleks selle juurde tagasi, ehkki see on meile väga südamelähedane, sellepärast et see puudutab regionaalpoliitika usaldusväärsust ja institutsioonide usaldusväärsust. aga võib-olla veelgi halvem on see, et te teate, et mõningad liikmesriigid ootavad, et ühist ähm, äh, raamistikku läbi vaadataks selleks, et oleks võimalik äh, eelarvekärpeid teha ning see tooks endaga kaasa riski ka regionaalpoliitika eelarvele. minu küsimus on lihtne, et kas äh, Teie võitlete selle nimel, et alates homsest saaksime ühiselt äh, töö, teha tööd selle nimel, et seda stsenaariumi vältida. Te teate loomulikult, et regionaalpoliitika tulevik ei ole ka, tagatud pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ning Euroopa Kontrollikoda on veelgi seda ohustanud oma märkustega. mida te kavatsete teha selleks, et võidelda vigadega? aitäh, teil on kaks minutit vastamiseks. aitäh ma olen tõesti avameelne, ma oleks arvanud, et te küsite minu käest midagi kõige äärepoolseimate piirkondade kohta, ma olen lugenud teie raportit ning te tegelete nendega väga intensiivselt. aga nüüd teie küsimuse juurde. ma ei arva, et äh, meie vahendid veel kord küsimärgi alla pannakse. meil on raamistik paika pandud, see on läbi arutatud ning äh, see otsus on ühiselt vastu võetud parlamendi ja nõukogu poolt ning ma arvan, et on oluline, et äh, me väga täpselt peaksime kinni sellest, mis praeguses regulatiivses raamistikus on paika pandud, aga loomulikult on tegemist ühise võitlusega, mida me peame ühiselt pidama, kui tegemist on eelarve vähendamisega, me peame loomulikult äh, võitlema selle eest ning te võite minuga arvestada. ja te juba ütlesite seda äh,, härra Van Nistelrooy ütles seda, ma olen üritanud äh, mind loomulik-, ennast loomulikult ette valmistada selleks kuulamiseks ning äh, üritan tõesti tegeleda selle teemaga, me näitame, kui oluline on regionaalpoliitika piirkondade arendamiseks, aga loomulikult me teame, et on väga palju hääli, kes äh, kritiseerivad regionaalpoliitikat äh, ja on ka selliseid äh, hääli, kes soovivad vastavatele piirkondadele minevaid vahendeid kärpida. see on tõesti võitlus, mida me peame pidama ning ma kutsuks teid üles olema minu liitlased. ma tean, et Euroopa Parlament toetab mind selles küsimuses ning kui ma selles kindel olen, siis ma loomulikult saan esineda ka hoopis teistmoodi ja nõuda, et peetaks kinni vastu võetud õigusaktidest, kui parlament ja nõukogu on need äh, ühiselt vastu võtnud ning me peaksime ühiselt üritama tulemusi saavutada ning näit-, näidata, et tegemist on ainsa Euroopa Liidu poliitikaga, kus meil on investeeringud, millega saavutatakse väga konkreetseid tulemusi ning see äh, toob endaga kaasa väga suuri mm, erinevusi kodanike elus. täiendav küsimus aitäh ning äh, nüüd äh, tuleb küsimus ka äärepoolsemate piirkondade kohta. Te teate, et ma ise olen valituks osutunud ühest äärepoolsemat piirkonnast ning meie piirkonnad on äh, äh, aluslepingu artiklis kolmsada nelikümmend üheksa ära mainitud ning äh, seda ning minu küsimus on, et millised on algatused, mida te soo-, millega te soovite välja tulla äh, selleks, et seda artiklit täiel määral kasutatakse ära kõigi Euroopa Liidu poliitikate väljakujundamisel, eriti ähm, mis puudutab nüüd volinike kolleegiumi tegevust, teate, et parlament aasta alguses võttis vastu algatusraporti, mis puudutas äh, äärepoolsemaid piirkondi. millised on need algatused, mida te tahaksite rakendada selleks, et selle äh, raporti soovitusi ellu rakendataks? Teil on üks minut küsimustele vastamiseks. proua Gretu, aitäh. kõige äärepoolsemad piirkonnad, neid eristab see, et neil on eriline statuut ja nad loomulikult seisavad silmitsi eriti eriliste väljakutsetega, mis tulenevad nende geograafilisest asendist, sellest, et nad on väga kaugel, aga nad kuuluvad Euroopa territooriumi juurde ja loomulikult peame me nendega eriliselt tegelema ning see artikkel, ähm, mis, äh, mida me saame kasutada äh, selleks, et neid ähm, piirkondi toetada, seda me peame loomulikult täiel määral ära kasutama. volinikuna olen ma loomulikult kõigi Euroopa piirkondade volinik, aga samal ajal olen ma ka arvamusel, et need piirkonnad, mis on kõige vähem arenenud ning need piirkonnad, millel on neid vahendeid kõige rohkem vaja, neid tuleks äh, kõige rohkem arvesse võtta. ning ma loomulikult äh, teen ettepaneku, et ma külastan neid piirkondi, ma vaatan, milliseid äh, probleeme tuleb seal lahendada, sellepärast et tegemist on piirkondadega, mis on Euroopa jaoks eriti väärtuslikud, tegemist on meie ustega ülejäänud maailma ning oluline on see, et me hoolitseks selle eest, et Euroopa Liit tervikuna kasvaks ning kui teil, kui te soovite, et ma tuleks välja konkreetse ettepanekuga, siis ma arvan, et oleks väga hea rääkida sellest äh, härra Junckeri ja härra Kadaisega, kes ähm, hakkab vastutama majanduskasvu ja töökohtade loomise eest ja nende kolme liikmesriigi Portugali, Hispaania ja Prantsusmaaga, kellel on äh, need äärepoolseimad piirkonnad ning äh, rääkida ka vastavate piirkondade äh, juhtidega ning äh, ühiselt peaksime suutma välja töötada parima lahenduse nende mm, piirkondade jaoks. oluline on ühiselt asju arutada ning te loomulikult teate väga täp-, hästi, millised probleemid nendel piirkondadel on. me peame kasutama kõiki võimalusi selleks, et edasi liikuda äh, strateegia osas mis Euroopa Liidul peaks nende piirkondade jaoks olema ning loomulikult puudutab see ka nende piirkondade lõimimist. aitäh ja sõna saab proua Vana. tere tulemast proua Gretu Roheliste fraktsioonilt linnade rolli olulisusest ühtekuuluvuspoliitikas juba mainiti, linnad ei ole mitte üksnes majanduskasvu mootoriteks, vaid nad kannavad erilist vastutust, kui tegemist on äh, üldhuviteenuste osutamisega, näiteks kui äh, ka kui tegemist on Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamisega, aga linnu puudutavad väga suurel määral ka stabiilsuse ja kasvupakti äh, tingimused, näiteks investeeringud kliimakaitsesse, tööhõivesse, vaesuse vastasesse võitlusesse neid ei ole enam võimalik piisaval määral teha või neid tuleb vähen-, neid oli vaja viimastel aastatel vähendada selleks, et võtta arvesse ähm, ja sellega on kaasnenud suurenenud äh, tööpuudus ja sotsiaalne tõrjutus. ma tahaks küsida, et millise panuse peaks andma ühtekuuluvuspoliitika sellesse, et äh, linnad tulevikus mitte ainult struktuuriliselt, vaid ka finantsiliselt äh, tegutseda saavad selleks, et vastavaid investeeringuid teha? Two minutes to answer Teil on kaks minutit vastamiseks. jah, ma juba ütlesin, et äh, minu meelest linnad on regionaalarengu voliniku äh, oluliseks partneriks. kuuskümmend viis protsenti Euroopa Liidu elanikkonnast elab linnades ja nagu te ütlesite, linnades tekivad uued arenguvõimalused, aga loomulikult äh, on linnade elanikud silmitsi ka väga palju, väga paljude suurte väljakutsetega, mis puudutavad äh, sotsiaalset tõrjutust ning te ütlesite ka, et väga oluline on see, et me oleksime väga selgesõnalised ja ütleksime, et sotsiaalse kaasamise edendamine kuulub uue komisjoni peamiste prioriteetide hulka. ning loomulikult kuulub nende prioriteetsete teemade hulka ähm, ka linnade arendamine ning nende eesmärkide raames on meil väga head võimalused, tihti meil ei õnnestu neid hästi inimestele selgitada, oluline on mit-, mitte ainult mõelda töökohtade loomisele ja majanduskasvu edendamisele, vaid oluline on ka see, et me ei jätaks kedagi maha, olulised on ka sotsiaalsed tingimused ning ma arvan, et meil on tõesti väga hea näide regionaalpoliitikas selle koht-, regionaalpoliitika näol selle kohta, et see on näide sellest, kuidas Euroopa Liit tõesti toetab inimesi kohalikul tasandil ning umbes viis koma kolm miljardit eurot ähm, on ette nähtud äh, korterite ehitamiseks ja muude taristuprojektide jaoks, mis edendavad äh, sotsiaalset kaasatust, äh, paremat ligipääsetavust tervishoiuteenustele, sotsiaalinvesteeringute täiendamiseks Te teate, et paljud sotsiaalkorterid on äh, remonditud nende rahadega, neile on tagatud elektrivarustus, see on väga oluline äh, nendele inimestele, kes on kõige halvemas olukorras, neil peavad olema võimalused paremini elada. Äh, Euroopa Liidus on kümneid tuhandeid inimesi, kes kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta projektidest on saanud, saanud kasu nendest äh, projektidest. ja teil on võimalus esitada liha, lisaküsimus proua Vana. aitäh, proua Gretu, selle vastuse eest. Te ise mainisite, kui olulist rolli mängivad äh, olulised avalikud teenused linnades ja piirkondades. see kahe tuhande kaheksanda aasta üldhuviteenuste valges raamatus on äh, mainitud ühtekuuluvuspoliitika olulist rolli äh, avalikele üldhuviteenustele äh, juurdepääsu tagamisel, aga kuuendas ühtekuuluvusraportis seda mõõdet mainitud ei ole, seal ei mainita üldse avalikke teenuseid ning äh, viimastel aastatel on olnud väga palju püüdlusi teenuseid liberaliseerida, on olnud suur privatiseerimissurve Euroopa Komisjoni poolt kuidas te tahate ka tagada seda, et avalikud teenused nagu näiteks sotsiaalkorterite ehitamine või näiteks veevarustus, taristuprojektid, haridus, tervishoiuteenused, et neid ei liberaliseeritaks rohkem ja et avalik sektor, sektori roll ühtekuuluvuspoliitikas avalike teenuste osutajana oleks tagatud? Teil on minut vastamiseks, proua Gretu. aitäh üldhuviteenused äh, mängivad väga olulist rolli ning ma arvan, et äh, seda tuleb ka esile tõsta kui Euroopa Liidu ühise, ühist väärtust ning äh, seda on mainitud ka aluslepingus ja põhiõiguste hartas. loomulikult me peame neid avalikke teenuseid tunnustama. esmajoones peavad ju nemad edendama sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust me peame selles poliitikavaldkonnas nende teenuste puhul olema äh, väga palju mm, vabameelsemad loomulikult on olulised töökohtade loomine, lastele osutatavad teenused, sotsiaalteenused, kultuur, kord-, mm, elamispinna ehitamine. Te ütlesite loomulikult, et inimesed ootavad õigusega, et neil on juurdepääs nendele teenustele, et nende teenuste kvaliteet oleks hea ja oluline on ka Euroopa Liidu atraktiivsuse parandamine ning ma arvan, et me peame sellesse projekti, kaasrahastamise projekti kaasama äh, ka liikmesriigid, kui tegemist on üldhuviteenuste mm, osutamisega ja seda, see käib loomulikult ka transpordi kohta ja ka veevarustuse kohta, kanalisatsiooni kohta, mm, prügimajanduse kohta, need on tõesti teemad, kus liikmesriigid peavad osalema. Now I will give a floor to Mrs Damato aitäh, järgmisena proua Tomato. tere, minu küsimus puudutab äh, makromajanduslikku tingimuslikkust, mis tekitab suuri probleeme. majanduse juhtimise ja regionaalpoliitika vahel on suur lõhe. tõsiasi on see, et mitmes liikmesriigis äh, tuleb äh, avaliku sektori investeeringutest üle, üle viiekümne protsendi ühtekuuluvusfondidest. Need fondid on aidanud säilitada investeeringute taset nii avalikus kui erasektoris, nagu meie komisjoni raport ka ütleb. mitmete liikmesriikide regioonide ees seisavad suured väljakutsed, aga ülevalt alla lähenemine tekitab lisaprobleeme. kas volinik võib tagada, et oleks võimalikult suur sünergia erinevate fondide ja äh, juhtimise vahel, et, et regioonid ei peaks hakkama äh, maksma kinni riiklikke majandusprobleeme? jah, suur tänu nagu te ütlesite, need probleemid on olemas, see tõsiasi, et mõned liikmesriigid ei ole saanud hakkama seni sellega, et nad oleks viiskümmend protsenti vahenditest ära kasutanud, mis neil kahe tuhande seitsmendast, kahe tuhande neljateistkümnenda aastani oli. ning loomulikult on olnud sellega seoses väga palju probleeme, eriti uutes liikmesriikides, aga ma arvan, et viimastel aastatel on olukord paranenud ning igal juhul arvan ma, et komisjonil on kohustus neid riike toetada, eriti mis puudutab haldusvõimekuse suurendamist, sest ma arvan ja ma ütlesin ka seda juba, et see on väga palju olulisem kui raha, mida me neile anname ning võimalus kasutada neid fonde, sest enamus vigu, mida enne mainiti, tulenevad just sellest puudulikust haldusvõimekusest ning äh, ma arvan, et äh, uus määrus sisaldab võima-, paremaid võimalusi ning annab paremaid tulemusi, kuna on võimalus keskenduda olulistele prioriteetidele, mis on olulised majanduskasvu loomise seisukohast ning ma arvan, et see toob endaga kaasa ka muutuse nendes piirkondades. ma tean, et te tulete ühest piirkonnast, mis äh, on praegu väga kannatab, te olete pärit Sitsiiliast ning ma tahaks öelda, et minu jaoks on ka väga oluline seda piirkonda aidata et te ei kannataks selle majanduse juhtimise all, nagu te ütlesite. makrotingimuslikkus on oluline, selle ju otsite ka teie koos, parlament koos nõukoguga äh, vastu ning vaja on loomulikult majanduskriisist õppida. on loomulikult teatavad kriteeriumid, mis peavad olema investeeringute aluseks, sest äh, muidu oleks tegemist lihtsalt äh, raha raiskamisega nii et see makromajanduslik tingimuslikkus, ma lähtusin sellest, et, et see oli asi, millele te viitasite. ma arvan, et tegemist on meetmega, mis on erandlik ning see ei olnud kindlasti mingi üllatus, tegemist oli pika protsessi lõpuga, liikmesriik riikidele öeldi, et vaja on teha olulisi samme struktuurireformidega seoses. aitäh, ma oleks soovinud sellest rohkem rääkida, aga võib-olla mul on veel see võimalus. Sì, un'altra domanda che eh, riguarda l'aspetto economico, ossia l'uso del PIL. Suur tänu. Nüüd regionaalne SKT. See on väga hea ühtekuuluspoliitika abikõlbulikkuse näitaja. vähem arenenud ning üleminekumajanduste puhul. kui me soovime tõesti tagada territoriaalset arengut, siis sellised näitajad nagu regionaalne SKT ei ole kõige tõhusamad, võiks vaadata pigem muid asju, nagu näiteks viimast statistilist teavet selle teatud regioonide kohta, et teada saada, mis seal täpselt toimub. tuleks üle vaadata uuesti metodoloogia, tagamaks, et fondid tõesti jõuaksid kõige rohkem abivajajateni. aitäh. Sigur, Sigur, exista... teil on üks minut vastamiseks proua Gretu, jah, loomulikult on olemas see arutelu, mis puudutab kriteeriume. oluline on see, mis on kõige olulisem nende fondide puhul ning seni on ainus kriteerium, mis ühehäälselt vastu võeti S SKT elaniku kohta. Te teate loomulikult, et suurima osa vahenditest anname me nendele piirkondadele, kelle eh, SKT jääb alla seitsmekümne viie protsendi Euroopa keskmisest, loomulikult võib olla ka teisi kriteeriume, aga need tuleb ühiselt paika panna, me ei saa seda üksi paika panna, parlament ja komisjon peavad eh, nõukoguga koostööd tegema ja loomulikult võiks eh, veel palju arutada neid kriteeriume ma arvan, et teil on teataval määral õigus, et fonde tuleb kasutada seal, kus Äh, inimesi, inimesed neid kõige rohkem vajavad ning seetõttu on meil vaja just kasutada seda partnerluspõhimõtet. me peame hoolitsema selle eest, et äh, kohalikud tegurid annaks panuse, et äh, kodanikuühiskond annaks, annaks panuse, et nad ütleks äh, meile, millised on need eesmärgid, mis vastava piirkonna kodanike jaoks on kõige olulisemad, mida nad kõige rohkem vajavad. ma tean, et on piirkondi, kes seda partnerluspõhimõtet ei rakenda nii, nagu seda oleks vaja teha, kultuurid ja traditsioonid on erinevad, on riigid, kus seda on alati tehtud, riigid, mis on tsentraliseeritud ülesehitusega ning seal on vaja veel veidi õppida seda, kus, kuidas seda dialoogi pidada, kuidas ühiselt asju paika panna ning äh, seetõttu ma arvan, et on väga oluline, et äh, uust määrust äh, kõik liikmesriigid ja piirkonnad kohaldaks, et oleks võimalik otsest mõju avaldada tegelikele eesmärkidele. Of... nüüd alustame teist küsimuste vooru. tuletaksin kõigile meelde, et igale küsimusele on määratud kolm minutit, üks minut küsimuse enda jaoks, kaks minutit vastuse jaoks. me oleme juba kümme minutit oma päevakavast maha jäänud. alustame härra Deutschiga. köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, kedves eh, aitäh, proua esinaine. proua volinikukandidaat, minu küsimus on järgmine kui vaadata nüüd seda, mida meie tegime kahe tuhande, kahe tuhandendal ja kuue tuhande, kahe tuhande kuuendal aastal ja mida me tegime kahe tuhande kuuendast kolmeteistkümnenda aastani, ehm, siis ehm, teie eelkäija härra Haan ütles, et ta loodab, et ennem aasta lõppu on heaks kiidetud komisjoni poolt ehm, vähemalt sada tegevuskava. kahjuks on ainult väike arv tegevuskavadest tegelikult heaks kiidetud. kas te soovite seda määra suurendada? võttes arvesse ka, et kahe tuhande kolmandast, kuuendast kolmeteistkümnenda aastani kestvad perioodi arved on ka veel mõneti maksmata, samuti on meil lõhe kakskümmend kolm miljardit kulukohustuste ja maksete vahel, sellest tuleneb veel lisasurve küsimus on siis järgmine. kui te äh, kavatsete, nagu varasemate perioodide ajal, ähm, edasi lükata seda tähtaega, äh, kas, kas teil on selline tähtaja edasilükkamise plaan, nagu eelmise perioodi ajal seda tehti? aitäh. ma tean, et on soov seda Äh, ajalist piiri nihutada kaugemale kahe tuhande viieteistkümnendast aastast, aga oluline on see, et me oma püüdluste puhul keskenduks nende liikmesriikide toetamisele, kes äh, neid vahendeid, mis neil oli kahe tuhande seitsmendaks, kahe tuhande kaheksanda, äh, kolmeteistkümnendaks aastaks, et neid, kes neid ei ole ära kasutanud, neid, me peame aitama neid liikmesriike, kes on ainult äh, viiskümmend protsenti oma vahenditest ära kasutanud ja et nad äh, kuni aastani kaks tuhat viisteist üritaks neid vahendeid võimalikult täielikult ära kasutada. minu jaoks on oluline nende, et äh, nende programmide kvaliteet ei kannataks selle all, et üritatakse vahendeid võimalikult hästi ära kasutada rah-, vahendite ärakasutamine iseenesest ei ole asja mõte, oluline on see, et programmid annaks mingeid tulemusi, looks äh, töökohti, lahendaks inimeste probleeme, vastaks kodanike vajadustele ja mulle valmistab see kiiruse kriteerium veidi muret. ma arvan, et äh, me ei tohiks äh, lasta klient, kvaliteedil kannatada ainult äh, seetõttu, et soovitakse raha võimalikult palju ära kasutada. tegemist on kõigi kodanike rahaga Euroopas ja sellega tuleks saavutada tulemusi ning ma arvan, et me kõik peame osalema selles parlament, komisjon ja nõukogu, et kuidas me saame äh, Äh, olukorda parandada. Itaalia soovib äh, seda ajavahemikku pikendada, aga me peame loomulikult kõike tegema selleks, et tõhusalt äh, kasutada neid vahendeid, mis me, mida meil on võimalik kasutada kuni aastani kaks tuhat viisteist ning paralleelselt tuleb keskenduda sellele ja seda te alguses ka ütlesite, et me alustaks läbirääkimisi operatiivprogrammide üle, et neid oleks võimalik võimalikult kiiresti rakendama hakata aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend järgmine see küsimus esitab härra Voon. tere hommikust, proua Gretu. Euroopa Parlament toetas seda, et kaasatakse uued mehhanismid, nagu näiteks ühenduse poolt juhitud kohaliku arengu ühine tegevuskava, et need äh, kaasataks ka territoriaalsete investeeringute programmi, et õhutada kaasa alt üles lähenemisele nende projektide puhul. esimene küsimus on järgmine. kas teie volinikuna kavatsete võtta meetmeid selleks, et äh, hinnata nende uute mehhanismide toimimist ning teiseks, kas te uue volinikuna kavatsete üle vaadata ka liikmesriikide partnerluslepingud, kas need lepingud on, on tõesti tõelise partnerluse vaimus sõlmitud teiste sidusrühmadega? aitäh, kaks minutit vastuseks. mulțumesc foarte mult, după cum știți aitäh. Te teate ja te ütlesite seda ise ka, et regionaalpoliitikas rohkemgi kui teistes poliitikavaldkondades on territoorium kõige olulisem. ja palju õnne selle uue territoriaalse instrumendi vastuvõtmise puhul, millest te rääkisite, et tegemist on territoriaalselt lõimitud investeeringutega koos tegevuskavadega ning kohalikult välja töötatud programmidega ühenduse vastutusel. ja ma arvan, et see on väga oluline, sest äh, pädevuste ülekandmine kohalikule tasandile ja see tõsiasi, et kohalikul tasandil võetakse vastutus, see, selle tulemusena äh, tuuakse vahendid äh, kodanikele lähemale ning seetõttu on oluline, et äh, see oleks ka tingimuseks, kui tegemist on partnerluslepingute üle peetavate läbirääkimistega. Te ütlesite, et äh, tuleb jälgida seda, et neid instrumente kasutataks võimalikult optimaalselt, sest loomulikult on olemas lähimuspõhimõte, mida tuleb alati austada, aga loomulikult on asi nii, et see mitmetasandiline juhtimine on teema, mida te tihti olete maininud, eriti tuginedes asjaolule, et tegemist on täiendava elemendiga, mis lisandub kehtivale määrusele ning ma arvan, et see võib märkimisväärselt parandada seda, kuidas otsuseid langetatakse. ning te ütlesite ise seda, et liikmesriigid peaksid olema väga teadlikud asjaolust, et on olemas uued võimalused, et on vastu võetud uued määrused ja et ma võin teile kinnistada, et komisjon äh, kindlasti väga pühin-, pühendunult tegeleb nende instrumentidega ning teid äh, hoitakse kurvis, kursis äh, liikmesriikide edusammudega nende instrumentide osas. Polčak. jah yeah,, thank you uh,. Dear madam Kressu uh,, I would like to ask. proua Kretšu, sooviksin teie käest küsida järgmise küsimuse, äh, ühenduse ülene kohalik areng, arendamine on hea meetod selleks, et kaasata ka kohalikku partnereid, äh, ettevõtjaid, aktiivseid kodanikke, kohalikke omavalitsuse, selleks, et aidata neil arendada oma piirkonda. aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend äh, Äh, jääb see olulise kohustuslikuks osaks kohaliku arenguprogrammideks ja mida rahastab äh, Põllumajandusfond maaelu arenguks ja see on ka võimalik äh, optsioon Regionaalarengu fondis, Sotsiaalfondis ja Merendus- ja Kalandusfondis. ei ole kahtlust, et selle meetodi kasutamine on aja jooksul tunduvalt laienenud. kas te arvate, et CLD meetodit kasutatakse Äh, vastavalt tema potentsiaalile ja kas on ruumi veel parandamiseks või on äh, põhjust arvata, et CLD lahendamine on ajast ja arust? aitäh, teil on küsimusele vastamiseks kaks minutit. aitäh. tõepoolest, ma juba ütlesin, see instrument, see ühenduse poolt juhitud kohalik areng, see mängib suurt rolli selles, et vallandada energiat kohalikul tasandil, et parandada koostööd ning et äh, innustada kohalikku, äh, kodanikuühiskonda ja kohalikke äh, ametiasutusi paremini osalema. ning te ütlesite et et see põhimõte, see mõte on äh, välja, on äh, arenenud selle alusel, mis me, mida me oleme õppinud äh, regionaalarengu programmidest. liiderprogramm näiteks on andnud väga olulisi tulemusi. ma arvan, et selle instrumendi kaudu äh, saame me ühtekuuluvuspoliitikas teha sellise poliitika, mis toob endaga kaasa tõelist olukorra paranemist ja tagab selle, et kohalikud äh, kogukonnad oleksid kaasatud. ma arvan, et sellest võib äh, väga palju kasu saada areng äh, kõige vähem arenenud piirkondades, maapiirkondades ja väga kaugel ase-, asetsevates piirkondades. loomulikult me peame tegelema kohalike vajadustega ja ma arvan, et me saame ka hinnata seda, kuidas liikmesriigid ähm, hakkama saavad äh, selle instrumendi kasutamisega, kuivõrd neil õnnestub mobiliseerida kohalikke äh, osalejaid. ma arvan, et äh, riik, liikmesriigi ja kohalikud ametiasutused kannavad vastutust, nemad ju peavad innustama kohaliku tasandi esindajaid, kodanikuühiskonna partnereid, ettevõtteid ja ettevõtete ühendusi mm, osalema ja tuleb kasutada just nimelt seda intelligentse lähimuse põhimõtet. E, aitäh, härra Postinaru aitäh, äh, ma olen rumeenlasena väga õnnelik äh, rumeenlasena väga õnnelik, et ma saaksin äh, osaleda Rumeenia kandidaadi kuulamisel Euroopa Liidus, aga siin meie oleme teiega praegu selleks, et arutada Euroopa Liitu. suur osa Ühtekuuluvusfondist, kümme kuuekümne kuuest miljardist eurost on Ühtekuuluvusfondist läinud mit-, ühtekuuluvusliikidelt uut, uuele Connecting Europe vahendile selleks, et äh, tagada, et riiklikud ümbrikud ei saaks moonutatud äh, selle Euroopa ühenduse, ühendamise äh, vahendi poolt ja et seda tehakse, protsessi arendatakse Euroopas, mitte riiklikul tasandil, siis siin komisjonis meie kolleegide panusega õnnestus meil veenda komisjoni, et see raha jääks riiklikesse ümbrikesse kuni detsembrini kaks tuhat kuusteist minu küsimus teile on, mis on teie arvates need meetmed, mida liikmesriigid ja komisjon saavad tarvitusele võtta selleks, et äh, liikmesriigid, äh, kellel võib-olla tekib raskusi, kasutaksid täielikult ära seda Euroopa ühendamise rahastu põhimõtet äh, ja rakendaksid hea kvaliteediga projekte. suur aitäh! dați-mi voie în primul rând să vă felicit pentru implicare. Aitäh, härra Postinaaru. Ma tahaksin äh, ka teid õnnitleda ja äh, äh, intensiivse osalemise eest Euroopa ühendamise rahastus, te mängisite olulist rolli eelmisel perioodil ning ma olen veendunud, et me teeme head koostööd ka järgnevatel aastatel. Te ütlesite, et et tegemist on väga olulise mehhanismiga Euroopas, see tagab ühendused transpordi vallas ja energeetika vallas, tegemist on põhimõtteliselt nende lünkade täitmisega, mis operatiivprogrammide puhul e-, esinesid. Te ütlesite, et Ühtekuuluvusfond mängib olulist rolli vahendite andmisel Euroopa ühendamise rahastusse, eriti mis puudutab transporti. ning kui mind ametisse kinnitatakse, siis äh, on minu ülesandeks teha koostööd transpordi peadirektoraadiga ja teiste peadirektoraatidega selleks, et hoolitseda selle eest, et äh, pöörataks tähelepanu kvaliteedile ning et äh, meil edasi liiguks aastani kaks tuhat kuusteist, et me ei kaotaks neid vahendeid ning loomulikult tuleb üritada kasutada kõiki instrumente, JASPAS, mis on äh, investeeringuteks ette nähtud instrument, me loomulikult tahame pakkuda ka tehnilist toetust äh, ulatuslike ja oluliste projektide ettevalmistamisel ning loomulikult need äh, taristuprojektid, energeetika ja transpordiprojektid on äärmiselt olulised ja oluline on need kaasata strateegiasse ja väga tähelepanelikult jälgida nende elluviimist. meie ülesanne on, on jälgida seda, tagada, et piiratud vahenditega äh, oleks võimalik saavutada häid projekte, mis tõesti toovad olulisi muutusi. nagu te ütlesite, tegemist on lünk, nende lünkade täitmisega, mis energeetika ja transpordi vallas operatiivprogrammidel on. härra Vinkler, palun. volinikukandidaat, alustuseks äh, äh, soovin teid õnnitleda selle, et äh, pühendumise eest, mis teil on, et selle komisjoniga tihedat koostööd teha ja informeerida meid ja see on ilmselt äh, loomulik inimese puhul, kes on kaheksa aastat juba Euroopa Parlamendis töötanud, aga me kindlasti ei unusta seda kohustust, mille te endale võtsite ja vaatame, kuidas te sellega hakkama saate. rahvapartei äh, üks prioriteete siin komisjonis on integreeritud lähenemine ja nagu te teate, meil on ühised, äh, ühiste sätete määrus aastast kaks tuhat neliteist, kakskümmend kakskümmend, mis toob sisse ühtse strateegilise raamistiku ja annab suuniseid selleks, et saavutada integreeritud territoriaalne areng kasutades Euroopa struktuuri investeeringufonde. partnerluskokkulepetes äh, on äh, see integreeritud lähenemine sellises osas, mida ei kata komisjoni otsused, äh, kui teatud spetsiifilised kriteeriumid ei ole kaetud ja tahaksin teie käest küsida, milline oleks teie lähenemine äh, voliniku kandidaadina selleks, et edendada integreeritud lähenemiste tõhusat kasutamist territoriaalse arengu puhul, aitäh! kaks minutit on vastata. mulțumesc foarte mult, domnule Winkler, sigur că, așa cum spuneam, aitäh, härra Winkler! ka mina loomulikult ütlesin seda, et on iseenesestmõistetav, et äh, üritatakse töötada partneritena. Te loomulikult teate, millised on selle komisjoni liikmetel, liikmete kogu, kogemused regionaalarenguga. loomulikult äh, on äh, tagatud teabevahetus, äh, ma hoolitsen selle eest, ma tulen siia komisjoni ja loomulikult me konsulteerime teiega. mis puudutab nüüd konkreetselt teie küsimust mis puudutab territoriaalset lõimimist ja projekte, siis äh, see on ju ilmselge, et regionaalarengu puhul on tegemist erinevate valdkondadega, teadusuuringud, äh, innovatsioon, energeetika, digitaalareng. ma arvan, et meie jaoks on väga oluline teha koostööd. ja me peame tõesti kaasama kõiki teisi Euroopa poliitika valdkondi selleks, et äh, luua sünergiat ja selleks, et äh, Ühtekuuluvusfondi mõju äh, suurendada. Te ütlesite, et oluline on luua sidemeid meie erinevate poliitiliste tegevuste vahel ning volinikuna peaksin ma loomulikult tegema koostööd paljude erinevate asepresidentidega, näiteks majanduskasvu ja töökohtade asepresidendiga või ka sotsiaalküsimuste eest vastutava või eelarve eest vastutava asepresidendiga. me tõesti peame töötama meeskonnana ja üritama ühiselt saavutada ühiseid eesmärke. oluline on ju see, et me viiks ellu selle programmi, mida härra Juncker parlamendis tutvustas. Mr Van Miltenburg jah, thank you, manager. härra Van Miltenburg, palun. aitäh, esitan oma küsimuse hollandi keeles. suur aitäh äh, volinikukandidaat, me oleme täna hommikul rääkinud linnade rollist ja see on äärmiselt oluline. arvestades, et äh, enamus Euroopa elaniskond, elanikkonnast elab seal ja, ja see on üha kasvav tendents ja me peame tegema kõik endast oleneva selleks, et saavutada majanduse arengut äh, ja vältida sotsiaalset tõrjutut, luua töökohti, see on kõik osa Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiast. Äh, kas teile tundub, et oleks vaja integreeritud lähenemist siin poliitikas, äh, mis võiks olla selline linnastumise agenda all ja teiseks, milliseid praktilisi instrumente võime me eeldada? tahaksin väga kuulda, milline on teie visioon siin selleks, et äh, linnade vajadused saaksid integreeritud regionaalpoliitikas, aitäh! Ah, mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze, dar... Aitäh! palun vabandust, ma tahaksin olla kindel, et ma sain teist õigesti aru. kas te soovisite küsida strateegia kohta linnapiirkondades? It's about urban linnastrateegiast soovite teada saada? aitäh, palun vabandust, ma, mul läks teie küsimuse esimene pool kõrvust mööda. ma juba ütlesin, et linnad on väga oluline mõõde minu jaoks kui mind äh, regionaalarengu volinikuks kinnitatakse ning te teate, et peadirektoraadi nimi on regionaalareng ja linnade areng, aga mm, voliniku ametinimetuses on ära mainitud ainult äh, regionaalpoliitikat, ma arvan, et äh, tulevikus on vaja seda paremini tasakaalustada mm, ka voliniku ametinimetuses. asi näeb välja nii, nagu äh, me linnadega ei tegeleks, aga loomulikult äh, kuuluvad linnad ka sinna juurde, nii et äh, ma ei oska teile selgitada, miks äh, see nii on, aga igal juhul, miks peadirektoraadi nimetuses on linnu mainitud, aga volinikuameti nimetuses mitte? loomulikult me pöörame väga pal-, suurt tähelepanu linnalistele võrkudele, seal on olemas pri-, pilootprojektid, väga olulised näited nendega kohta näiteks on väga tore projekt Leipzigis ja Malagas on ka hea näide ajaloolise osa kohta ning ka Tšehhi Vabariigist on meil üks hea pilootprojekti näide. nii et need pilootprojektid on olemas, ma tahaksin kõiki liikmesriike kutsuda üles nendega tutvuma, jagada teavet heade tavade kohta ja nende projektide kohta loomulikult te teate ka, et äh, on algatatud konsulteerimine linnalise tegevuskava kohta. minu meelest see lõpetati eelmisel nädalal ja järgmine samm seisneb selles, et me teeme järeldused äh, selle avaliku konsulteerimise alusel. kõigil linnadel oli võimalus oma arvamus välja öelda ja ma arvan, et me peaksime koostööd tegema ka äh, regioonide komiteega ja kogu arutelu peab puudutama seda, kas me võtame vastu uusi õigusakte ja loomulikult peame arvesse võtma ka lähimuspõhimõtet, aitäh! aitäh, järgmine kõnele, küsimus tuleb proua Pressolt. Thank you eh,. Cara Corinna, intanto molti auguri anche da parte mia. kallis Corinna, soovin sulle suurt edu tean, et eh, kui teie olete edukas, siis oleme ka edukad meie. Teie kõnes, oma kõnes Euroopa Parlamendile rääkis president Juncker kolmeaastasest programmist, millega saavutada majanduskasv ja töökohad, et see on kolmesaja miljardine programm ja ta ütles, et see on värske raha. kuidas eh, saab seda raha suunata ühtekuuluvuspoliitikasse ja milline roll oleks äh, linnadel ja piirkondadel, kes on nii oluline osa sellest strateegiast, arvestades, et struktuurifondide regulatsioon kõikide fondide määrused on juba vastu võetud. ehk siis kuidas see uus värske raha, kuidas saaks seda kaasata olemasolevatesse poliitikatesse selleks, et tugevdada uut programmi tegevust? mult, mulțumesc și vă felicit pentru... Concretu, aitäh ma tänan ja ma soovin mm, ka tänada teid äh, kõige selle eest, mida te olete regionaalpoliitika vallas ära teinud. loomulikult äh, on see programm äh, olemas, härra Juncker tutvustas seda, tegemist on väga ambitsioonika programmiga, ma olen veendunud, et ühtekuuluvuspoliitika, mille eelarve moodustab ühe neljandiku Euroopa Liidu eelarvest, annab olulise panuse selle eesmärgi saavutamisse nimelt, et esimese kolme aasta jooksul õnnestub meil edendada majanduskasvu ja töökohtade loomist. meil on see määrus ja ma arvan, et meil on mänguruumi uue määrusega leida võimalusi anda panus sellesse komisjoni ja härra ja president Junckeri väga olulisse tegevuskavasse. Te teate, et härra Juncker ütles ka et vaja on kaasata ka erasektori vahendeid ja ma arvan, et me peame muutma ka keelt, mida me kasutame. näiteks me peaksime hoolitsema selle eest, et ettevõtetel oleks usaldus meie vastu, et nad investeeriksid ja ma arvan, et selles osas saaksime me palju paremini kasutada ära meie kasutuses, käsutuses olevaid finantsinstrumente selleks, et tõesti äh, me saaksime täiendavalt kaasata neid fina-, erasektori vahendeid. üldiselt äh, nimetatakse seda kõike äh, innovatiivseks lähenemiseks, uuenduslikuks lähendamiseks. meil on võimalik äh, anda sellele valdkonnale rohkem kui sada kümme miljonit eurot, uuenduslikkus kõige laiemas mõttes, VKE-d, ma arvan, et kui me VKE-sid tõesti toetame ja julgustame, siis äh, on see tõesti põhimõttelise tähtsusega, see annab võimaluse neid eesmärke veelgi paremini ellu viia, loomulikult on seal ka teisi prioriteete, aitäh. Eh, Raffaella Fitto, palun. suur aitäh jätkates nüüd äh, sealt, äh, kus Mercedes Presso lõpetas, et äh, saada parem arusaam nõudmistest, siis me vist oleme veidi mures selle kolmesaja miljardi pärast, et oleks kindel, et see tuleb lisaks sellele, mis juba olemas oli. kuidas me saame tagada, et see raha et seda ei lahjendaks raha, mis on juba ühtekuuluvusümbrikus. kas meil äh, oleks võimalik saada täielik garantii, et tegemist on uue rahaga ja kas me järgmise paari kuu jooksul saame kinnituse, et äh, see ei ole tegelikult lihtsalt olemasolevate rahade ümbersuunamine, mis äh, juba, selliste rahade, mis juba äh, Äh, sellesse programmidele suunatud oli, kas ja kuidas me saame tagada, et see kolmesada miljardit kõige paremini ära kasutada? proua Kreetsu, jah, ma juba ütlesin seda. ma arvan, et me peame määrusi, määruse võimalusi täielikult ära kasutada selleks, et anda panus, ma ei tea, milline see protsendimäär ühtekorralduspoliitika puhul olema saab mis puudutab härra Junckeri lubadust ja seda kolmesadat miljonit eurot, aga ma saan öelda, et me väga tähelepanelikult jälgime seda, et erainvesteeringud äh, oleksid kaasatud, ma üldiselt juba rääkisin sellest, et erainvesteeringuid tuleb innustada ja liikmesriigid peavad äh, samuti äh, kaasama erasektori vahendeid, kui tegemist on kaasrahastamisega, meie projektide kaasrahastamisega. ning oluline on see, et me räägiks läbi selliste operatiivprogrammide osas, mis oleksid tõesti kõrge kvaliteediga, et investeeringud keskenduksid tõesti äh, konkurentsivõimele, ettevõtete tugevdamisele ning sada kümme miljardit äh, investeeritakse tõenäoliselt uuendustegevusse prognoosi kohaselt ning tõesti tegemist on panusega sellesse ambitsioonikasse projekti ning on äh, innovatsioonistrateegia nutika spetsialiseerumise kohta, on ka riiklikud reformi tegevuskavad ning riigipõhised soovitused, ma arvan, et need operatiivprogrammid, kui nad äh, korralikult läbi räägitakse ning kui konkurentsivõimet arvesse võetakse nende puhul ja Euroopa fondide kasutust, siis äh, tule, selle tulemusena luuakse töökohti, edendatakse majanduskasvu, konkurentsivõimet, kasutades ära äh, vastastikku tugevdavat mõju, ma arvan, et see on oluline panus, mille me saame anda äh, president Junckeri lubaduse osas? Uh, thank you very much and welcome, Commissioner Designate uh,. My constituency of Northern Ireland is aitäh, minu valijad Põhja-Iirimaal on päris palju saanud kasu Euroopa regionaaltoetuselt aastate jooksul, eriti piisprogrammi raames. Euroopa Liit on ka toetanud Põhja-Iirimaad äh, muude vahenditega. aastal kaks tuhat seitse algatas äh, president Barroso Barroso töörühma selleks, et paremini seostada Põhja-Iirimaa ja ülejäänud Euroopa. tegi Regio ja, ja lõi programmi, et edendada töökohti ja majanduskasvu arvestades teie portfelli, kas te saate mulle kinnitada, et Põhja-Iirimaa rakkerühm jätkab oma tööd, kui teid määratakse volinikuks? teiseks, kas te saaksite kirjeldada, millistena te näete rakkerühma rolli selleks, et arendada majanduskasvu eh, piirkonnas ja kuidas eh, toetada, kuidas ta saaks toetada piirkonda ja võib-olla võin, võin oodata, et luuakse uus Junckeri rakkerühm, millega veel paremini neid teemasid edastada. kaks minutit, palun. suur aitäh. selline Põhja-Iirimaa rakkerühm on olnud äh, väga oluline, sest see on panustanud äh, rahu ja leppimise protsessi edendamisse Põhja-Iirimaal. see rakkerühm jätkab oma tööd. ja me pöörame sellele erilist tähelepanu Euroopa Liidus on oluline, et meil oleks selline vastastikuse mõistmise ja leppimine kliima ja see rakkerühm peamiselt tegeleb sellega, et ametivõimud, äh, aidata ametivõimudel äh, arendada välja ja rakendada olulisi arenguprogramme. see rakkerühm äh, panustab jätkuvalt stabiilsusesse ja see on äärmiselt oluline, sest et stabiilsus käib käsikäes äh, majandusarenguga, töökohtade loomisega, teineteise mõistmise ja rahu kliima loomisega, me kõik teame, millised on olnud selle, sündmused selles eh, piirkonnas varem ja seetõttu on selline Põhja-Iirimaa rakkerühm jätkuvalt äärmiselt oluline. loomulikult regionaalpoliitika raames luuakse teisi rakkerühmi, eh, on rakkerühm, kes, kelle tegevuseks on äh, Küprose Türgi kogukond, et edendada dialoogi nende kahe osapoole vahel ja luua kliima, kus edendada majandusarengut. nii et me saaksime vältida mineviku vigasid. ja selles mõttes pöörame me nendele rakkerühmadele erilist tähelepanu. proua Michels. suur tänu, proua Gretu tere tulemast meie komisjoni. mina keskenduksin öö, mikroökonoomilisele tingimuslikkusele. mis läbi saab öö, kinni hoida öö, liikmesriikidele suunatud rahasid seni, kuni liikmesriigid on oma programmid ümber kujundanud. seega aga kõik toimub regioonide arvelt. kas te suudate tagada, et regioonid oleks rohkem kaasatud Euroopa Liidu poliitikate väljatöötamise järgmisel seitsmel aastal või jätate kõik ikkagi liikmesriikide hooleks? aitäh! Așa cum spuneam mai devreme, condiționalitatea macroeconomică este un aitäh, ma enne juba ütlesin, et makromajanduslik tingimuslikkus on üks meetmetest, mis äh, viimases järgus äh, sisse toodi. ma tean, milline arutelu toimus parlamendis ning ma tean, et paljud teist olid äh, selle vastu, et makromajanduslik tingimuslikkus sisse tuuakse, aga ma juba ütlesin, et see oli vajalik võttes arvesse olukorda, milles me olime ning me oleme näinud, et raha investeeriti ilma, et üldist raamistikku oleks järgitud, aga nüüd meil on sellised raamtingimused ja ma enne juba selgitasin, milline on minu seisukoht. ja mina ei arva, et komisjon peaks olema mingi kõige kõrgema taseme politseinik, vaid peaks olema äh, liikmesriikidele abiks äh, ilma selleta ei ole võimalik meie eesmärke tasu, täita ning saavutada ning see on kodanike huvides, et äh, see nii läheks. me alati, kui ma, ma tulen alati teie komisjoni, kui on probleeme vahendite ärakasutamisega ning me ühiselt äh, langetame otsuseid ning ühiselt äh, ka äh, jälgime, kuidas äh, neid vahendeid kasutatakse äh, igal konkreetsel juhul ning võtame arvesse riigi eripärasid. loomulikult äh, on teil omad kartused, aga ma ei arva, et kodanikke tuleks karistada selle eest, kui valitsused oma tööd ei tee. aga loomulikult tuleb palju hoiatusi, ma juba ütlesin, et asi ei hakka olema nii, et komisjon ütleb, et alates tänasest mingit äh, raha enam ei saa, see protsess võtab kuid või isegi aastaid aega, liikmesriiki hoiatatakse, ta peab äh, tingimusi järgima ja põhimõtteliselt antakse ju raha selleks, et neid struktuurivahendeid ellu viidaks. Need äh, vahendid tulevad Ühtekuuluvusfondist ja nende eesmärgiks on tagada see, et majanduse alused toimiksid, et äh, struktuurireformid ellu viidaks nendes ühiskondades, kus seda tõesti vaja on. nii et äh, regioonid ja piirkonnad alati kaasatakse, aitäh! suur tänu, järgmise küsimuse esitab proua Dinolfi suur tänu! paljudel euroala riikidel on olnud probleeme Euroopa Liidu rahade mm, haldamisega. siin tulevad mängu ka stabiilsus ja kasvupakti tingimused. regionaalarengu volinikuna, kas te arvate, et vaesemate regioonide kaasrahastamise määra võiks paremini organiseerida ning kas te kavatsete teiste volinikega seda küsimust ka arutada? proua Gretu, aitäh, ma tean, millised on Euroopa Parlamendi mured ja ka Itaalia eesistuja mured ja regioonide komitee mured, mis puudutavad ühtekuuluvusvahendite välistamist eelarve defitsiidi arvutamisel tegemist ei ole otsusega, mille saaks langetada mina, vaid see on midagi, mida otsustatakse nõukogus. aga novembriks äh, tuleb seda ettepanekut arutada, ma arvan, et me peaksime seda paindlikkust, mis meil praegu on, äh, võimalikult hästi kasutama. ja ma loomulikult edastan teie muret nõukogule. ma arvan, et äh, me, meil on vaja avaliku sektori investeeringuid reaalmajandusse, see on väga tõsine probleem ja mõningatel liikmesriikidel ei ole lihtne tagada vajalikku kaasrahastuse määra ja eh, fiskaalkonsolideerimist tagada. me oleme ju väga äh, ranged ka stabiilsuspakti puhul, aga teisalt peame liikmesriike innustama investeerima reaalmajandusse, andma võimalikult palju vahendeid kaasrahastamiseks, aga loomulikult on äh, surve eelarve defitsiidi vähendamisele ja sellele, et järgid ja ka stabiilsuspaktis on ette nähtud teatavad paindlikud äh, mehhanismid Ähm, ja liikmesriikidel on teatav tegutsemisruum äh, olemas, eriti nendel liikmesriikidel, kellel on probleeme. aga loomulikult on tegemist äh, murega, millega ma olen juba kokku puutunud see on tihti äh, kõnelustes teiega üles kerkinud, äh, kõnelustes liikmesriikide esindajatega üles kerkinud ning ma arvan, et me peame paralleelselt äh, tegutsema. vaja on järgida stabiilsuspakti, vaja on kasutada stabiilsuspaktis ette nähtud võimalusi ning vaja on vaadata, mida nõukogu teeb novembris selles osas, mis puudutab ühtekuuluvusvahendite arvessevõtmist eelarve defitsiidi arvutamisele Ja, voorzitter, dank u wel. Van de... härra Stuger. suur tänu, proua eesistuja. kui nüüd vaadata ähm, lä- äh,, Transparency International nimekirju, siis äh, nemad hoiavad ka ju äh, silma peal meie fondidest äh, abi saavatel riikidel. kuulasin nüüd teie vastuseid, oleme kuulanud, kuulsime selliseid hägusaid termineid nagu koostöö ja läbipaistvus ja nii edasi, aga meil on vaja konkreetseid meetmeid ning ma soovin, et te tõesti oleksite loomingulised. tooge välja mõningad praktilised meetmed, mis aitaksid, näiteks võib-olla mingisugune must nimekiri institutsioonidest ja organisatsioonidest, mis on juba viinud läbi mingisuguse toetuste alase pettuse. võib-olla oleks sellest ka teie töös kasu uh,? mulțumesc foarte mult, îmi, îmi pare... Progretu. Jah, aitäh. väga kahju, et äh, ma ei saa veel täita teie ootusi äh, loomingulisusele Lo. loodetavasti tulevikus ma olen loominguline. aga ma tahaks öelda, et me ei pea siin hakkama jalgratast leiutama. meil on olemas reeglid, mis äh, kehtivad, mida tuleb järgida. ja ma ei saa nüüd tulla välja mingite väga suurepäraste uute mõtetega, sest me ei saa kõike otsast peale hakata otsustama. Teie olete eelneval ametiajal mingid asjad ära otsustanud, mina saan teile lubada, et ma järgin kehtivaid õigusakte nii, nagu teie need olete kinnitanud ning mis puudutab seda väga tõsist probleemi, mida, mida te mainisite, loomulikult äh, valmistab see mulle suurt muret see vigade küsimus ja pettuste küsimus. aga ma juba ütlesin, need on väga olulised äh, meie jaoks Transparency International koostab vastavaid raporteid ja Olav ja komisjoni vastavad teenistused tegelevad sellega ning kahe tuhande seitsmenda, kahe äh, tuhande kolmeteistkümnenda aasta jooksul oli nii, et vigade määr oli ainult seitse protsenti ning ainult äh, kaks protsenti nendest äh, moodustasid pettused. nii et muus osas oli tegemist juhtimisvigadega ja seetõttu on minu jaoks nii oluline ka just nimelt see Äh, haldusvõimekus, et me aitaks liikmesriike, et nad hästi teeks oma tööd, kui tegemist on operatiivprogrammide koostamisega, et need oleksid veatud. muus osas olen ma teiega muidugi nõus, me loomulikult peame olema väga ranged ja oma sissejuhatavas sõnavõtus ma ka rääkisin sellest, aga see ei puuduta mitte ainult komisjoni, meil on ka Olav, meil on äh, Kontrollikoda ja teised asutused, kes äh, jälgivad seda, et vahendeid kulutatakse õigesti. Mr Blanco Lopez Muchas, muchas gracias. La veo con mucha fuerza, con... härra Blanco Lopes. aitäh. Teie tegevusala on meie linnadele ja regioonidele väga oluline. mina muretsen demograafilise olukorra pärast. heaoluriigi säilitamine sõltub just meie demograafilise olukorra parandamisest Euroopa peab uuesti saavutama majanduskasvu ning töökohtade loomise, seda tuleb aga teha jätkusuutlikult. majandusliku, regionaalse ja territoriaalse ühtekuuluvus eh, eesmärkide saavutamise puhul tuleb silmas pidada ka demograafilist olukorda. ning sellega tuleb tõsiselt Euroopa Liidus hakata tegelema. me peame eh, tegelema rahvastiku vananemise ning piirkondade inimtühjaks jäämise probleemiga. kuidas kavatsete teie selle probleemi lahendamisesse panustada? bineînțeles împărtășesc opinia dumneavoastră și mulțumesc foarte jah, loomulikult äh, olen ma teie arvamusega nõus ja ma tänan teid äh, selle küsimuse eest, see on väga oluline küsimus, sest äh, Euroopa Liit seisab juba silmitsi selle probleemiga. et meie rahvastik väheneb, meil on rahvastikumuutused ning me lähtume sellest, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend üks kahest eurooplasest on vanem kui kuuskümmend aastat ning loomulikult toob see endaga kaasa suuri muutusi. see puudutab ka meie majanduse arengut ja see on nähtus, mis võib-olla veelgi võimust võtab. ja seda süvendab ka vähenev sündivuse tase ja loomulikult ka rändevood mis võivad endaga kaasa tuua suuri probleeme. ühtekuuluvusfondide puhul võetakse loomulikult seda olukorda arvesse, me peame liikmesriikide tähelepanu juhtima sellele, et nad peavad valmistuma nende, neid, nendeks suurteks probleemideks ja see puudutab erinevaid valdkondi. tööjõu areng ja haridusprogrammid on sellega seoses olulised, loomulikult ka töökohtade loomine ja ka sotsiaalteenused. ma rääkisin, et tegemist on äärmiselt olulise sotsiaalse mõõtmega ja väga suur osa Euroopa Liidu rahvastikust on, seisab silmitsi vananemise probleemiga ja et ei ole piisavalt personali, kes nende eest hoolitseks ja loomulikult tuleb ta, sellele tähelepanu pöörata ja ma kindlasti teen selles osas koostööd sotsiaalküsimuste e, eest vastutava volinikuga, kes haldab sotsiaalfondi, ühiselt peame ka äh, regionaalarengu ja ühtekuuluvuse puhul pöörama tähelepanu sellele, et me ehitaks välja vastava taristu, looksime tingimused kõigi nende inimeste jaoks. nii et demograafilised muutused on paljude Euroopa Liidu riikide jaoks väga suureks probleemiks. suur tänu, järgmisena härra Hetman. aitäh, proua esinaine. proua Gretu oma küsimuses räägiksin ma uuesti linnadest. kas te kavatsete kaitsta seda viieprotsendilist määra regionaalarengu fondidest, ehk siis et, et viis protsenti peaks minema linnadele? või plaanite te seda määra isegi tõsta? sooviksin ära märkida, et siin on teatud paradoks, üks probleem, mis tuleneb äh, määrust, määrusest äh, üks kolm null kolm, mis puudutab äh, maapiirkondade arengut. regionaal- ning ühise põllumajanduspoliitika ähm, alt on summad äh, kahekordistatud äh, regio-, maapiirkondade arenguks. kas te kavatsete astuda samme selleks, et need, nende kahe fondi vahel äh, tehtaks selget vahet, et ehk et projekte ei äh,, projekti ei rahastataks kahest allikast, see on näiteks Lublini piirkonna jaoks Poolas väga suur probleem. aitäh, teil on kaks minutit vastamiseks. aitäh, ma juba ütlesin seda ja kordan veel kord, et linnad on regionaalpoliitika jaoks äärmiselt olulised ja see viie protsendi künnis regionaalarengu ja integreeritud projektide jaoks on see ette nähtud. tegemist on projektidega, mis äh, täiendavalt lisandunud, lisanduvad äh, muudele üldisematele projektidele regionaalarengu vallas ja linnad ja piirkonnad äh, loomulikult osalevad. väga oluline on et äh, me leiaks parimaid võimalusi lindade, linnade kaasamiseks. Te teate arutelu äh, lähimuspõhimõte, linnad on suveräänsed, meil ei ole õigust sekkuda nende arengusse aga need inimesed on ka uute õigusaktide vastu, mis linnu puudutaks. ja siis on meil linna, linnalise arengu valge raamat ja avalik äh, konsulteerimine, mis nüüdseks on lõppenud, äh, on läbi viidud linnalise tegevuskava kohta. ma arvan, et me saame sellele tuginedes edasi tegutseda ja hea oleks, kui me saaksime ka Euroopa Parlamendis vastava arutelu korraldada, mis puudutaks äh, konsulteerimise tulemusi ja see kahe, kahekordne topeltrahastamine, see on asi, mida me peame äh, ühiselt käsitlema vastava teiste volinikega. loomulikult on väga oluline maapiirkondade areng, aga tähelepanu ja tähelepanu tuleb pöörata sellele, et vahendeid kasutatakse seal, kus neid vaja on, et raha ei raisataks, sellele tuleb tõesti tähelepanu pöörata härra Manskuur, äh, aitäh, proua juhataja, lugupeetud volinikukandidaat, ma olen üks äh, kolmest ülemere piirkondade esindajatest. tegemist on väga kaugel asetsevate piirkondadega ning äh, ma kuulasin väga tähelepanelikult äh, teie äh, vastust, mis puudutas makromajanduslikku tingimuslikkust, aga ma tahaksin teie tähelepanu juhtida selle sätte dogmaatilise rakendamise kohutavatele tagajärgedele, mis, mm, mis tabaksid ülemerepiirkondi mis äh, kannatavad juba väga palju ja kellel tihti on väga suuri probleeme majandusliku toimetulekuga. ning ma küsiks, et kas äh, te ei arva, et tuleks kasutada kõik, kogu võimalikku paindlikkust, et võimaldada nendel territooriumitel äh, vähem järgida ähm, kasinusmeetmeid ja luua rohkem töökohti ja majanduskasvu. kas te ähm, tuleviku, tulevases volinike kolleegiumis äh, tõstatate selle teema et, ja tagate, et äh, seda võetaks äh, täiel määral arvesse, kui tegemist on majandus, majanduskasvu ja stabiilsuspakti rakendamisega? Um, aitäh ma juba ütlesin, et ma jagan teie seisukohta. Teie kolleeg ka juba mainis seda, ta ka ütles, et äh, ollakse selle vastu, et äh, Reunion kannataks, saaks karistada selle eest, mida teeb Pariisis asuv valitsus, aga äh, minu üks plaane on, et me koostame, et me loome vastava töörühma koos teiste volinikega, eelkõige volinik Kadaisega, kes ähm, saab olema majanduskasvu ja töökohtade volinik ja selles peaksid osalema ka siis nende piirkondade juhid ning me tahaksime ühiselt määratleda ära, kuidas tuleks toimida, et äh, need piirkonnad sellest kõige rohkem kasu saaks, sest me ei saa ju muuta kehtivaid määrusi stabiilsuspakti tuleb järgida, kuni nõukogu midagi muud otsustab. ja ma ütlesin juba ka, et novembris arutatakse Itaalia eesistuja ettepanekut, aga ma ei arva, et me oleme kasutanud ära piisavalt juba olemasolevat paindlikkust stabiilsuspakti raames see puudutab ka riike, kellel on probleeme ja makropiirkondi. tõepoolest, me peame mõtlema nende piirkondade paremale lõimimisele, kust teie pärit olete. ja me peame tähelepanu pöörama sellele, et oleksid tagatud piisavad ühendused ja et oleks tagatud harmooniline majandusareng kogu Euroopa Liidus ja äärepoolsemates piirkondades ning kindlasti pöörama sellele erilist tähelepanu, sest äh, te, teil on see probleem, et te asute väga kaugel. tegemist on saartega ja teatavate geograafiliste piirangutega ning mitmeaastases finantsraamistikus äh, on meil võimalik tegeleda nende operatiivprogrammidega, mis avaldavad positiivset mõju nende äärepoolseimate piirkondade elanikele. kindlasti me võtame seda alati arvesse. Thank you. The next. aitäh, järgmisena härra Arimo. aitäh äh, härra, proua juhataja, lugupeetud proua Kreetsu, ma tulen tagasi partnerluspõhimõtte ja mitmetasandilise juhtimise juurde. see on raammääruse artiklis viis määratletud ja konkreetsemalt välja toodud käitumisjuhises, et regionaalsed linnalised asutused või ka vabaühendused või sotsiaalpartnerid tuleb kaasata võimalikult varakult ettevalmistusse või äh, kui tegemist on partnerluslepingute ja programmide muutmisega. Te ise ütlesite oma kirjalikes vastustes ja sissejuhatavas sõnavõtus, et te pöörata erilist tähelepanu partnerluste äh, koodeksile. regionaalpoliitika toimib kõige paremini siis, kui kõik äh, koostööd teevad ja kui välditakse võimalikke huvide konflikte. Te ütlesite, et tegemist on äh, suurepärase põhimõttega, ma olen selle arvamusega nõus, aga see muutub veelgi paremaks, kui see konkreetselt ellu rakendatakse ning seetõttu minu küsimus ja ma tahan väga konkreetset vastust kuulda. kuidas komisjon kavatseb konkreetselt kontrollida, kas seda põhimõtet liikmesriikides ka tegelikult ellu rakendatakse ning äh, teine küsimus, mida konkreetselt tehakse, kui mõni liikmesriik neid äh, neid kohustusi ei järge, ei järgi või ei järgi neid piisavalt, kas komisjonil on mingi plaan selle kohta? Thank you, we have two minutes to answer. Thank you. Uh, așa cum spuneam, parteneriatul de calitate. Teil on kaks minutit vastamiseks. aitäh, kvalitatiivselt, uh, kõrge kvaliteediga partnerlused äh, ja struktuurifondide kasutamine, see on väga oluline ning ma sooviks õnnitleda ka teie komisjoni, sest teie ju võitlesite selle nimel, et lisati see artikkel viis. tegemist on liikmesriikide jaoks kohustusega, et nad peavad kuulda võtma kohaliku tasandi ametiasutuste arvamust, kodanikuühiskonna arvamust, vabaühenduste arvamust ja seda igasuguse, kõigi programmide ettevalmistamise kõigis etappides, nende rakendusetappides ja kontrolli puhul, see on väga oluline operatiivprogrammide ja partnerluslepingute puhul ja kui te mind ametisse kinnitate, siis tõenäoliselt härra Haan on juba lõpule jõudnud nende partnerluslepingutega, aga operatiivprogrammide puhul äh, on see edaspidigi väga oluline. ma juba ütlesin, et on sellised riigid näiteks äh, mm, Põhja-Euroopas ja ka teie koduriigis Belgias, kus äh, see põhimõte on iseenesestmõistetav, aga on ka teisi riike, kus sellist kultuuri ei ole, et kaasatakse kohaliku tasandi esindajaid ja härra Kotsolino esitas ka sellise küsimuse ja tihti me kuuleme kurtmist, et äh, sotsiaalpartneritega ei arvestata, seni ei olnud see ka kohustuslik ning äh, me tõesti juhime liikmesriikide tähelepanu läbirääkimistel alati sellele äh, ja me peame hoolitsema selle eest, et kui selliseid ettepanekuid tehakse, siis need ettepanekud töötataks välja ühiselt või neid vähemalt oleks arutatud kohalikul tasandil teiste huvitatud osapooltega. nagu ma ütlesin, see on kõige parem garantii selle jaoks, et need, et vahendeid ei suunataks projektidesse, mis ei vasta kodanike tegelikele vajadustele. selliseid näiteid juba on vahenditest, mis on ähm, ära kulutatud lihtsalt selleks, et äh, raha ära kulutada, näidata, et äh, on vahendeid kasutatud, aga need vahendid äh, neid vahendeid ei ole kusu-, kasutatud nii, et need oleksid, et kodanikel oleks neist reaalselt kasu olnud ja sellist luksust me ei saa endale lubada, meil on vaja investeeringuid väga põhilistesse asjadesse, e, taristusse, e, tervishoiuteenustesse ja me ei tohi vahendeid raisata asjadele, mis kodanike vajadustele ei vasta. nagu öeldud, läbirääkimiste käigus ma teen teiega koostööd, teavitan teid sellest, mil määral partnerluse põhimõtet arvesse võetakse, kuidas see toimib ja meil on ka regioonide komitee, kes on täiendavaks partneriks, kes saab meile täiendavat teavet anda, sest regioonide komiteestes, komitees on ju kohaliku omavalitsuse esindajad koos ja me peaksime kaasama ka ettevõtlust äh, vastavates piirkondades, loomulikult ka teadlasi on äh, näiteks ka selliseid piirkondi, kus ähm, ei ole ülikoole, ähm, siis me peame kaasama mingeid teisi osapooli. vabandust, aga me peame siin ajaga kiirustama. järgmine küsimus, proua Reintke. Thank you, madam chair uh,, dear madam. aitäh, proua esinaine, proua Gretu kolleegid liikmesriike õhutatakse kaasama marginaliseerunud äh, inimrühmi samuti äh, investeerimisprogrammidesse, eriti mainitakse roomasid äh, ESF-i programmi puhul. aga on ebaselge, kas liikmesriigid tõesti ka käituvad vastavalt sellele soovitusele. minu küsimus on järgmine. kuidas te tulevase volinikuna kavatsete tagada, et äh, Äh, kõrvale jäänud äh, kogukonnad, nagu näiteks roomad, äh, saaksid ka võimalikult palju kasu meie regionaalpoliitikast ning mida te kavatsete koos kolleegidega ette võtta selleks, et seda tagada? teine küsimus puudutab võrdsuse põhimõtet meeste ja naiste vahel, mis on kirjas ka üldmääruses Euroopa Liidu fondide kohta. aga sõnastus ei ole seal piisavalt selge soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine ei piirdu ainult ESF-i, vaid ka äh, ESF-iga, vaid äh, seda võib laiendada ka teistesse fondidesse. mida te kavatsete te teha, et see sooline võrdõiguslikkus oleks tõesti kaasatud regionaalpoliitikas ning äh, mida teha selleks, et see oleks süvendatum ühtekuuluvuspoliitikas? suur tänu, meil on siin kaks küsimust nüüd, aga kaks minutit on ainult vastamiseks. It's, uh aitäh. Te teate ja ma olen seda ka juba öelnud, et regionaliseeritud äh, rühmad ja mm, halvemas olukorras äh, olenevad elanikkonnarühmad, me loomulikult peame nendega tegelema, me ei tohi kedagi maha jätta ja tähelepanu alt välja jätta ning Euroopa Parlamendis, te teate seda ju sama hästi kui mina, ei ole möödunud äh, Mm, ühtegi aastat äh, või, või kuud-kuud, kus me ei oleks rääkinud äh, romade strateegiast. see ei ole asi, mis puudutaks ainult ühte või paari liikmesriiki, vaid see on asi, millega me peame kõik tegelema ja regionaalpoliitika. me ei saa keskenduda ainult ühele vähemusele meil on äh, vahendid ette nähtud piirkondadele ja enamus äh, vahendeid läheb äh, nendele piirkondadele, mis on kõige vähem arenenud ja tihti on seal olukord nii selline, et romade vähemus on üsna märkimisväärne. ja need, kes programme otseselt haldavad, neid programme, mis on ette nähtud sellele kogukonnale, Ne-, nendega tegeleb äh, see volinik, kes tegeleb äh, sotsiaalfondiga, aga tahaksin äh, rääkida oma kogemusest, kui lubate. see on asi, millega ma olen tegelenud. Te teate, et ma olen pärit riigist, kus on suur Rooma kogukond ja ma olen käinud ka Itaalias ning ma olen näinud seal, et kohaliku omavalitsuse tasandil tehakse jõupingutusi selleks, et vähend-, vähemusi, romasid lõimida äh, seal on ette nähtud vahendid äh, Rooma vähemuse jaoks. see puudutab ka tänavalapsi. ja näiteks äh, inimesed äh, ütlevad, et nad ei saa lapsi kooli saata, kuna neil ei ole raha äh, lapsele bussisõidu jaoks anda. nii et need on väga lihtsad probleemid ja oluline on loomulikult ka haridus, juurdepääs haridussüsteemile. me loomulikult tegeleme ka sellega, aga see peab olema tõesti Need pingutused peavad tulema mõlemalt poolt, me peame üritama mõista, et on erinevaid kultuure, erinevaid traditsioone, aga meil on ühised reeglid. kui kasutatakse kohaliku omavalitsuse vahendeid äh, mingi teenuse pakkumiseks, siis ei tohi neid vahendeid äh, raisata, need bussid ei tohi tühjalt sõita, ma olen ise oma silmaga näinud seda ja see on tõesti väga äh, frustreeriv, et vahendeid antakse, aga neid vahendeid ei kasutata. igal juhul ei kasutata neid mõistlikult, aga ma olen teiega nõus. me peame tegema rohkem, sellepärast et tegemist on probleemiga, millega me peame tõesti, milles me peame tõesti edu saavutama. meil on vaja midagi ära teha, meil on vaja lõimitud lähenemist ja ma arvan, et see on ka sotsiaalküsimustega tegeleva voliniku äh, töö, me peame järgneval viiel aastal loomulikult seda kõike arutama, aga ma loodan, et me näeme ka olukorra reaalset paranemist ja mis puudutab äh, naiste ja meeste vahelist võrdõiguslikkust. ma pean ütlema, et viimase kahekümne viie aasta jooksul olen ma väga pühendunud olnud äh, selle valdkonna küsimustele ning mul on väga hea meel, et tegemist on põhimõttega, mis äh, kuulub ex-ante tingimuste hulka ning mitte keegi, ükski liikmesriik ei, äh, ei ole sellest vabastatud. see põhimõte äh, Ehm, seda põhimõtet tuleb järgida enne, kui üldse mingeid rahasid äh, saadakse ning on projektid ja kriteeriumid, mis puudutavad mm, puuetega inimesi ja võrdseid võimalusi, neid äh, reegleid tuleb järgida väga rangelt, tuleb nende järgimist kontrollida, enne kui üldse mingeid vahendeid antakse ning väga hea, et sellised tingimused on tingimuslikkuse puhul äh, ette nähtud, alati kui tegemist on väärikuse küsimusega, sellega, et kedagi ei tohi maha jätta, et kõigil peavad olema samad võimalused nii puuetega inimestel kui meestel ja naistel. nii et me peame tõesti hoolitsema selle eest, et see puudutaks ka kõiki vähemusi, ükskõik kas tegemist on romade või teiste vähemustega. suur tänu selle pika vastuse eest ma pean varsti hakkama piirama teie vastuseid ühe minutiga palun üritage ajast kinni pidada. järgmine küsimus. härra Uspaskitš. Uh, aitäh, räägin leedu keeles. Gerbiama komisarė, aš tikiuosi, kad uh, jūs būsit komisarė. proua volinikukandidaat, loodetavasti saab teist ka päris volinik, sest teie vastused on väga pädevad suurem osa küsimusi on aga olnud enam-vähem sarnased. kuulsime vastuvõtuvõimekusest, peamistest prioriteetidest ja nii edasi ja nii edasi. minu küsimus on natukene teistsugune. Te peate vast-, vastu võtma otsuseid üheskoos komisjoni kolleegiumis ja nagu me teame, siis otsetoetus ettevõtetele võib alati kaasa tuua konkurentsimoonutusi. võib-olla peaksime me eraldama rohkem raha infrastruktuuri ülesehitamiseks, selle asemel, et anda otsetoetust ettevõtetele, sest siis saavad kõik äh, luua oma ettevõtteid. praktilised kogemused näitavad, et Sabaadi programmi rahad tõid kaasa suure hulga ettevõtete pankroti. ehk siis tegelikult me kaotasime rohkem raha, kui toetustest saime. mida siis teha, et neid rahasid tõhusamalt ära kasutataks? aitäh, ainult kaks minutit on teil vastamiseks. mul ta ju try to be in time. În primul rând, aitäh, üritan ajast kinni pidada. aitäh, et äh, te oma arvamuse välja ütlesite. ma olen veendunud, et äh, tegemist on väga olulise küsimusega, sest äh, see puudutab ju seda, mida me soovime, et mm, me töötaks eesmärgipäraselt, et me ei raiskaks raha ning see on seotud ka nende ettepanekutega, mida liik-, millega liikmesriigid operatiivprogrammide osas välja tulevad ning me peame vaatama, mil määral neid, mil määral need pro-, programmid puudutavad taristut või ettevõtlust, Mm, näiteks äh, vähem arenenud piirkondadel on vaja neid taristuprojekte, sellepärast et äh, taristu on väga oluline nende jaoks, aga paralleelselt loomulikult äh, on vaja arendada ettevõtlusmaailma, sellepärast et VKE-d on ju iga rahvamajanduse selgrooks, on väga olulised töökohtade loomisel ja majanduskasvu tagamisel ning seetõttu ma arvan, et me peame alati äh, seda silmas pidama, peame töötama eesmärgipäraselt, igal riigil on oma temaatilised eesmärgid ning nende raames on siis võimalik välja valida, mis vastavale riigile või piirkonnale kõige rohkem sobib vastava piirkonna vajadusi arvesse võttes. ma arvan, et me peame väga hea eh, hea suhtluse eest hoolitsema nende liikmesriikidega ning me teame, milline äh, on parlamendi seisukoht olnud ning äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks loodetavasti saan ma teile tutvustada raportit, mis puudutaks seda eesmärgipärast poliitikat ja mil määral see on toonud konkreetseid muudatusi võrreldes ajavahemikuga kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist. Tack så mycket ordförande och de... jag kommer att prata svenska. Proua Heet, palun. aitäh, räägin rootsi keeles Som du mycket väl känner till så spelar administrativ... Nagu te teate, on väga oluline haldusvõimekus, institutsiooniline võimekus selleks, et rahasid võimalikult hästi ära kahustada ja ühtekulusvahendeid ära kasutada. kui haldusvõimekust ei ole, siis mõjub see väga halvasti vahendite kasutamisele piirkondades ja ka ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidele. kuidas on võimalik lahendada seda probleemi, võttes arvesse varasemaid kogemusi ning uusi sätteid ja uusi reegleid, kas on mingeid mõtteid, kuidas oleks võimalik haldusvõimekust parandada ja ja ka partnerluspõhimõtte osas, kuidas te kavatsete toetada sõltumatuid vabaühendusi ja toetada seda rolli, mis nendel vabaühendustel on selleks, et saavutada regionaalpoliitika eesmärke, aitäh. aitäh, kaks minutit vastamiseks. aitäh. ma arvan, et see haldusvõimekus on veelgi olulisem kui need vahendid, mida me liikmesriikidele anname, sellepärast et haldusvõimekus kui seda ei ole, siis äh, piirkonnad ja liikmesriigid ei saagi tõhusalt neid vahendeid äh, kasutada oma kodanike huvides. ma olen äh, selles osas teiega täiesti nõus. haldusvõimekus on tõesti võtmetähtsusega element selleks, et tagada investeeringute tõhusat äh, tegemist ja struktuurivahendite korralikku kasutamist. ma olen äh, veendunud, et me peame tegelema selle teemaga, on äh, piirkondi, mis on vähem arenenud ja vahendite ärakasutamisel on seal olnud puudujääke ning selge on see, et põhjuseks on olnud ebapiisav haldusvõimekus ja seetõttu vahendite ärakasutamine ei ole ka olnud võimalik. mida see val-, haldusvõimekus tähendab? et äh, menetlusi ollakse suuteline tõhusalt äh, läbi viima, et äh, hoolitsetakse selle eest, et raha jõuaks kiiresti kasusaajateni ja seal on olnud väga palju viivitusi, väga palju viivitusi mm, konkursside korraldamisel ning meie ülesanne seisneb selles, et me toetame äh, vastavaid ametiasutusi, kes tegelevad Euroopa vahendite haldamisega. me, inimesed peavad väga hästi tundma Euroopa reegleid, neil on vaja kogemusi nende programmide haldamisest ja loomulikult te võite öelda, et tegemist on pelgalt sõnadega, aga ma tõesti usun kod-, kogemuste vahetamisse, sest ma olen näinud, et inimene, kes on pärit riigist, mis kakskümmend viis aastat äh, tagasi jättis selja taha kommunismi, et neil ei ole selliseid kogemusi. mõned asjad äh, toimivad, mõned asjad ka ei toimi. ja selge on see, näiteks äh, riigihangete puhul on olnud kõige rohkem vigu vastavates piirkondades ja vaja on teha kõik selleks, et hoolitseda vigade kõrvaldamise eest komisjon äh, töötab välja ka vastavat strateegiat ja vaja on äh, kasutada ka finantsinstrumente, no ja on olemas ka tehniline koostöö, tehniline toetus, valitsustevaheline koostöö, need kõik on väga olulised komponendid. Uh, keep... palun äh, pidage oma kõne eest kinni. järgmisena saab sõna proua Spiraki aitäh, äh, proua esinaine. finantskriisi tagajärjel on äh, VKE-del äh, tunduvalt vähem ligipääsu kapitalile ja, la ja laenudele. uued finantsinstrumendid on küll loodud, et need probleemid lahendada hetkeprogrammi perioodi jooksul, suurendades erasektori osalust ja on ka rahalisi kohustusi võetud komisjoni poolt, kas volinikukandidaat arvab, et neid instrumente peaks laiendama selleks, et äh, lahendada probleeme, mis on tekkinud äh, kriisi tagajärgedest. mina olen Kreekast ja seal on äh, kriisi tagajärjed väga selged. VKD jaoks just eriti, ehk kas siis saaks ette näha, et struktuurifonde kasutatakse mitte ainult uute laenude rahastamiseks, vaid et äh, olemasolevaid laene uuesti toetada või et kas saaks kasutada kapitali kuidagi niimoodi, aitäh? Fariso, äh, sigur ka, în primul rând, nu cred că trebuie să... Jah, aitäh. mina ei arva, et et ma siin saaksin jätta väljendamata kaastunde Kreeka rahvaga. Te olete väga palju pidanud läbi elama ja ühtekuuluvuspoliitika on väga suurt rolli mänginud mitte ainult Kreekas, vaid ka teistes kriisist puudutatud riikides. ma arvan, et ei ole olnud ühtegi riiki, kes ühel või teisel moel ei oleks olnud kriisist mõjutatud ja need riigid tõesti pidid äh, täitma endiselt kõiki mm, reegleid, äh, konkureerima ja loomulikult ohverdati seejuures äh, avaliku sektori investeeringud ning ühtekuuluvuspoliitika sooviks loomulikult seda mõju leevendada ning te teate väga hästi, et Kreekas oli kriisi ajal nii, et avalikud investeeringud Euroopa Liidu vahendist äh, moodustasid äh, rohkem kui seitsekümmend protsenti avaliku sektori investeeringutest ning ma arvan, et see on väga oluline. just need riigid, kes äh, peavad väga palju pingutama, et järele jõuda, muuhulgas ka elukvaliteedi osas, seal mängivad need finantsinstrumendid äärmiselt olulist rolli, eriti uue põlvkonna programmid, sest see võib tõesti väga olulist mõju avaldada ning täiendavad investeeringud on nendes riikides eriti olulised, eriti just äh, nendel aegadel, kus avalikul sektoril on vähem vahendeid, on need instrumendid väga olulised. nii et äh, meil on olemas loomulikult toetavad teenused, äh, meil on tagatud nõustamine ja Kreeka kindlasti on alati meie tähelepanu keskmes. Thank you and the next question is from madam Dantila. järgmine küsimus proua Dantilalt proua Tontšila, aitäh, Karina, ma toet-, ma olen veendunud, et äh, teie kogemus Euroopa Parlamendi saadikuna on kindlasti väga väärtuslik. sa tead väga hästi, kui hea koostöö on meie komisjoni ja Euroopa Komisjoni vahel ning see kindlasti avaldab mõju, nii et äh, hea koostöö sinu kui regionaalarengu voliniku ja regionaalarengu komisjoni vahel parlamendis on väga oluline. mõned rääkisid juba vigadest operatiivprogrammide puhul. mina tahtsin küsida, et mida on mida te soovite teha, kui teid ametisse kinnitakse selleks, et vigade määra vähendada, sest on ju olnud vigu, mis aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist on tõesti olnud väga problemaatilised ja kindlasti on äh, vigu ka edaspidi. jah, aitäh. aitäh ka nende sõbralike ida, sõnade eest ning kindlasti oleme teiega ka edaspidi kontaktis. juba on öeldud, et äh, vead aastal kaks tuhat, et vigade määr aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist oli seitse protsenti. ja ma arvan, et meie ülesandeks on teha jõupingutusi selleks, et vigade määra vähendada. enamasti oli selle seitsme protsendi puhul mm, ei olnud tegemist pettuste juhu, pettustega, vaid ainult äh, kahe protsendi osas oli tegemist pettustega ning pettuste puhul on tõesti ette nähtud väga selged äh, meetmed, äh, näiteks ka vahendite andmise peatamine, kui tuvastatakse, et tegemist on olnud tõesti pettuse kavatsustega ka tegelikult äh, tulevad need vahendid ju Euroopa maksumaksjatelt ning äh, komisjon peab lihtsalt äh, hoolitsema selle eest ja võtma vastutuse selle eest, kuidas maksumaksjate raha kulutatakse. ning tuleb öelda, et enamus viga, vigu on siiski lihtsalt halduslikud vead ning ähm, põhjuseks on lihtsalt see, et ei tunta piisavalt hästi neid programme ja nende rakendamist ning seetõttu ma ütlesingi, et väga oluline on see, et me äh, otseselt äh, tegeleks nende probleemidega. me teame, et ka meie piirkonnas on olnud probleeme riigihangetega ning komisjon tahaks kaasata äh, majanduseksperte, muid eksperte, saata neid sinna piirkonda ning äh, üritada kohalik, riiklikul tasandil inimese harida, teised saavad ka toetust äh, ka teised finantsinstituudid osalevad selles, meil on väga palju võimalusi, mida me saame kasutada, aga ei tuleks välistada seda, et ka vastavad piirkonnad ja liikmesriigid peavad üht-teist tegema uh,. Äh, Mr Bogovic ja.... härra Bogovic, palun. austatud äh, volinikukandidaat, te olete Rumeeniast, mina olen Sloveeniast ja leian, et äh, mõlemad riigid on tuntud äh, selle poolest, äh, kuidas neil on õnnestunud rakendada Euroopa Liidu fonde. seetõttu on meile jäänud mulje, et äh, liikmesriikide vastuvõtuvõimekus on see, mis tekitab probleeme. probleem ei ole mitte niivõrd selles, et meil ei oleks piisavalt rahalisi vahendeid. olete maininud juba mitmeid takistusi, mis tuleks ära kaotada näiteks kui valmistades ette programme, projekte ja nii edasi. ma arvan, et me peaksime keskenduma partnerlusprogrammidele ja operatiivprogrammidele, komisjon peaks olema see, kes garanteerib eh, jätkutegevuse, et kas eesmärgid on täidetud või mitte. komisjonil peaks olema proaktiivne lähenemine liikmesriikidesse. ma arvan, et eh, siin ei tohiks äh, olla mingeid maksete peatamisi, mingit venitamist, komisjon peaks andma abi, tõsi, aga peaks ka avaldama rohkem survet liikmesriikidele nii, et nad teeksid ära oma kodutöö nii, nagu nad seda tegema peaksid. mida te selles osas ette võtate, aitäh? I beg you for a short answer. tõesti palun, et te vastaksite lühikeselt um.... jah, aitäh. tõepoolest, see oli viimastel aastatel mõningate liikmesriikide jaoks probleemiks ning nagu te ütlesite, tehtud on edusamme. ja ma pean tagasi tulema selle juurde, mida me juba oleme öelnud. komisjon on võtnud vastu määrusi, neid tuleb rakendada, aga liikmesriigid peavad ka seda rohkem teadvustama. alati ei tohiks rõhuda kiirusele oluline ei ole mitte ainult vahendite ärakasutamine ja kvaliteet ei tohi selle all kannatada. vahendite kasutamine peab toimuma efektiivselt ja ka järgmisel programmperioodil on meil piiratud prioriteetide nimekiri, me tahaks vältida äh, vahendite ebatõhusat killustamist, näiteks kui tegemist on Maaelu Arengufondiga, siis te teate väga selgelt, et on prioriteedid innovatsioon, teadusuuringud, digitaalne tegevuskava ning VKI-de toetamine ning lisaks sellele ka süsinik, vähese süsinikusisaldusega energeetika, seal on väga palju tingimusi seekord ja see mõjub kindlasti ka nii, et vahendeid kasutatakse ära paremini. aga ma ei tohiks nüüd ta-, tahaks nüüd tagasi tulla haldusvõimekuse juurde, ma olen sellest juba rääkinud, aga see on tõesti võtmetähtsusega esi-, element, ma olen seda juba öelnud ja ma ütlen veel kord, et see on veelgi olulisem kui raha, rahasid pole tihti kulutatud just sellepärast, kuna on sellised struktuurilised äh, puudujäägid ja see on asi, millega me peame tegelema ja ma olen tõesti väga optimistlik selles suhtes, ma arvan, et meil õnnestub äh, selles osas midagi ära teha aasta kaks tuhat viisteist lõpuni ja ma loodan, et äh, suur osa sellest, mis veel ära kulutamata on, õnnestub ära kulutada. Petrovski. härra Petrovski, palun aitäh, proua esinaine, volinikukandidaat Euroopa Liit on lubanud toetada Ukrainat, aga see tegelikult ei too endaga midagi kaasa, kui Ukraina transpordivõrgustikku ei integreerita Euroopa Liidu omaga. meil ei ole vajalikke koridore Ukraina ja Ida-Euroopa vahel, mis läheksid läbi Poola ja idapoolsete Äh, piirkondade seal äh, nagu näiteks Lublini piirkond, mida mina siin esindan. nii et minu küsimus oleks, volinikukandidaat, kas te toetate tegevusi ühtekuuluvuspoliitikate raames selleks, et investeerida ja luua äh, ka Euroopa veeteed? palun, et vastaksite lühidalt. aitäh me kõik loomulikult soovime väljendada oma solidaarsust Ukraina rahvaga ja nende riikidega, kes soovivad Euroopa Liiduga liituda. kahjuks on meil nüüd äh, selline poliitiline otsus komisjonist, et äh, järgneva viie aasta jooksul äh, laienemist ei toimu ja seetõttu ma arvan, et äh, regionaalpoliitika on nüüd veelgi olulisem selles kontekstis, kuna meil on programme, mis äh, on suunatud nendele riikidele ja sinna alla kuuluvad ka makropiirkonnad, sest te teate, et liitumiseelse abiinstrumenti naabruspoliitika raames äh, hakkab haldama härra Haan ning me kindlasti teeme koostööd selleks, et nende vajadustega tegeleda nende riikidega tegeleda, kas tegemist on Moldova, Ukraina, Serbia või teiste riikidega, kellel on eesmärk liituda Euroopa Liiduga ning doonor äh, strateegia. ka Ukraina kuulub selle hulka ning äh, see on võimalus, mis on väga oluline mm, võimalik on tegeleda väga konkreetsete tegevustega, mis toetavad äh, vastavates piirkondades elavad, elavaid inimesi ning ka taristuprojektid on väga olulised meie piirkondades. Te teate, et äh, meie piirkondades on väga suuri probleeme ning äh, seetõttu väga suur osa ühtekuuluvusfondist just lähebki taristuprojektidesse ning ma luban teile, et me tegeleme sellega äh, koos volinik Haaniga, kes hakkab vastutama naabruspoliitika eest ning ja loomulikult pea, trans ja transpordi peadirektoraadiga tegel-, teeme koostööd, tegeleme sellega, kuidas me saame hoolitseda selle eest, et Euroopa Liidus oleksid olemas sellised transpordiühendused, mida on vaja ning et oleksid tagatud ka sellised ühendused riikidega, kes ei kuulu Euroopa Liitu, kes soovivad liituda. Sorry proua Elina, palun. tere hommikust, proua Gretši. nagu te väga hästi teate, siis äh, on päris suur hulk linnasid, äh, kaasa arvatud minu enda oma, kes, äh, kelle, kellele maksed fondidest on märkimisväärselt hilinenud. milliseid meetmeid kavatsete te tarvitusele võtta selleks, et fondidest väljamaksed kiireneksid? ja teiseks äh, uued sätted artiklis kakskümmend kolm. seal on ka öö, äh, see makromajanduslik tingimuslikkus fondide jaoks, see tähendab seda, et äh, teatud regioonid, linnad ei saa raha, kui teatud äh, defitsiidi eesmärgid ei ole täidetud. meie jaoks on nendes täitmine aga peaaegu võimatu. näiteks Hispaanias on kolmkümmend kolm protsenti kohalikel omavalitsustel äh, kulutusi, avalikke kulut-, avalikest kulutustest, aga saavad ainult kümme protsenti eelarvest, kas äh, on mõistlik nõuda kärpeid, kui tegelikult oleks vaja investeeringuid? eriti, kui need regioonid tahavad ligipääsu rahastusele saada Euroopa fondidest. am răspuns la prima întrebare adresată de domnul mis puudutab nüüd härra von Nistelrooy esimest küsimust, siis ma sellele juba vastasin. probleeme on lihtsalt äh, maksete hilinemisega ja see on saajate jaoks tõesti väga suureks probleemiks. meil on see äh, kakskümmend kolm miljardit makseid, mis on tegemata ja kui tõesti komisjon toimima hakkab, siis on meil vaja korralikku arutelu sellele, kuidas leida lahendus, kuidas leida kestlik lahendus selleks, et vältida, et äh, sellised maksetega viivitamised tekivad, sest see ju omakorda toob kaasa viivitusi programmide rakendamisel. ja ma mõistan äh, teid, te ütlesite, et juba praegu on kohapeal probleeme, mis tulenevad nendest viivitustest ning äh, on väga oluline, et teie toetaksite seda, et te toetaksite komisjoni ettepanekut kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve muutmise kohta ja ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve, eelarvet, sest nii oleks võimalik võib-olla vältida seda ahelreaktsiooni, mis tekib nende viivituste tulemusena ning makromajanduslik tingimuslikkus äh, nõukogu ja parlament on ju selle ühiselt vastu võtnud, mida mina teha saan? mina saan hoolitseda selle eest, et neid tingimusi rakendataks, et nad äh, oleksid proportsionaalsed, tõhusad, et äh, liikmesriike koheldaks võrdselt, et äh, kõiki eripärasid võetakse arvesse, majanduslikku olukorda, sotsiaalseid Äh, eri, eripärasid. igal juhul olen ma nõus sellega intensiivselt tegelema, sellepärast et komisjon võib osaleda aruteludes Euroopa Parlamendiga, kui tegemist on vahendite andmise võimaliku peatamisega. ma loodan loomulikult, et meil ei tule seda mitte kunagi ette, et me ühegi liikmesriigi puhul ei pea nii kaugele minema, aga vajadusel äh, komi-, volinikuna ma osalen selles, annan teile alati vajalikku teavet. ma ütlen veel kord, vahendite andmise peatamine makromajandusliku tingimuslikkuse alusel on tõesti viimane abinõu, mida komisjon kasutaks. tegemist on viimase äh, abinõuga väga pikas protsessis, mis kestab kindlasti kuid. aitäh! The floor is yours. Grazie. Concordo con i miei colleghi sulle preoccupazioni delle irregolarità e delle frodi. proua Dinolfi, jah, ma olen nõus sellega, et tuleb eh, pettustega tegeleda tõsiselt eh, ja ma loodan, et tuleviku kohtumistel saame me sügavuti käsitleda neid meetmeid, eh, mida kavatseb volinikukandidaat rakendada selleks, et pettustega toime tulla tahaksin, et ta äh, hindaks äh, olukorda. minevikus on äh, regioonides plaanitud asju regionaaleesmärkidel ja tihtipeale on need hindamised olnud kvantitatiivsed, et kas see raha, mis tehti kättesaadavaks, kas seda on kulutatud, mitte aga ei ole olnud kvalitatiivset lahenemist et rääkides nendest kasudest, mis sealt tuleb, et kas on mingit võimalust, et äh, hindamissüsteemi järgmiseks programmiperioodiks võiks kohandada nii, et äh, kvaliteet oleks eesmärgiks, aitäh! aitäh! Teie küsimuse esimese, esimene osa puudutab läbipaistvust. ja minu jaoks on äh, täiesti selge see, et meil on, saab olema tegemist nulltolerantsiga pettuse puhul on loomulikult äh, koostöö ka Regionaalarengu peadirektoraadi ja Olafi vahel tagatud, see peab olema meie töö aluseks ja meil on vaja võtta vastavaid meetmeid. nii enne kui ka pärast. ma arvan, et liikmesriigid ja piirkonnad, kes äh, neid vahendeid kasutavad, peavad võtma vastutuse ka korruptsioonivastase võitluse eest, loomulikult on vaja teatavaid tingimusi veel parandada, on vaja parandada riigihangete läbiviimise menetlusi ja loomulikult on olemas ka tehniline toetus vahendite võimalikult tõhusaks ärakasutamiseks. ja te ütlete, et ja nagu te ütlesite, tõenäoliselt on meil võimalus sellest veel ka rääkida. ja mis puudutab hindamisi, siis minu jaoks on kõige olulisemaks kriteeriumiks lisandväärtus, mida need programmid endaga kaasa toovad majanduskasvu jaoks, töökohtade loomise jaoks. ma arvan, et see on üleüldse kõige olulisem kriteerium, mida meil praegustel kriisiaegadel vaja on ja loomulikult ei tohi seejuures iialgi kvaliteet kannatada ei tohi esile tõsta ainult äh, vahendite ärakulutamise määra selleks, et äh, ennast paremas valguses paista lasta, meil on vaja euroopalikku lisandväärtust, loomulikult ähm, on äh, oluline nende asjade arutamine, SKT kriteerium on oluline, sellesse suhtutakse kohati ka kriitiliselt, aga minu jaoks on põhikriteeriumiks just nimelt tekivad uued töökohad ja euroopalik lisandväärtus, aitäh! aitäh, järgmine küsimus tuleb härra Papadakiselt. aitäh, proua Kretsu! minu riigis äh, Kreekas äh, suunati väga palju raha infrastruktuuri, mis oli vajalik äh, majanduskasvu saavutamiseks. meil oli vaja äh, maavärina vastaseid vahendeid, äh, üleujutusega toimetulemise vahendeid, et äh, vahendeid selleks, et ehitada üles kohalikke teenuseid, näiteks koole. probleem siin on abikõlbulikkusega ja sellega, et kui liikmesriigid ei rakenda neid, neid julmasid meetmeid, mis tulevad Euroopa semestrist, siis äh, jäävad nad sellest rahast ilma, mille eesmärgiks on pakkuda kohalikke teenuseid ja muid selliseid asju. probleem on selleks, et eh, semestri puhul need eh, säästumeetmed, mis eh, hetkel kehtivad, lõhuvad kohalike omavalitsuste pingutusi. tahaksin paluda, et teie vastus on väga lühike. aitäh, ma saan ainult korrata seda, et kui me räägime tingimustest ja makromajanduslikust tingimuslikkusest, siis on tegemist erandjuhtumitega. ma ei ole millegi sellisega veel kokku puutunud, aga ma luban teile, et me struktureeritud dialoogi raames äh, tõstatame selle teema parlamendi ja komisjoni vahelistel aruteludel ning mis puudutab neid vahendeid, mida antakse näiteks, kui tegemist on üleujutuste või maavärinatega, see on äh, asi, mis puudutab solidaarsust, sellega me tegeleme ühiselt vastava volinikuga, kui tegemist on selliste kriisiolukordadega. selliseid olukordi on ka meie piirkonnas ette tulnud ning loomulikult on sel juhul väga oluline, et oleks võimalik tegutseda kiiresti ja tõhusalt, sest inimesed kannatavad ju äh, kui tegemist on üleujutuste või muude selliste katastroofidega. ning ma juba ütlesin, et loomulikult on väga oluline solidaarsus Vahemere riikidega, Kreeka, Itaalia, Hispaania ja teistega. Äh, need riigid on väga palju kannatanud ning ühtekuuluvuspoliitika on andnud väga olulise panuse selleks, et leevendada kriisi mõju ja avaliku sektori investeeringuid vastavates riikides äh, kindlasti jätkatakse ja nendel liikmesriikidel on kindlasti probleeme, raske on samaaegselt tegeleda eelarve konsolideerimise ja majanduse, majanduskasvu edendamisega, aga stabiilsuspaktis on olevat, olemas tea, teatav paindlikkus ning ka mind huvitab väga, mida nõukogu äh, novembris otsustab proua Smolkova, palun. suur aitäh. minu küsimus on identne minu Poola kolleegi omale, ma ei hakka seda kordama. lihtsalt äh, jätkan sealt, minu küsimus puudutas Karpaatide strateegiat. Äh, inimesed, kes tulevad äh, Poolast, Slovakkiast, Ungarist, ka Rumeeniast, nende jaoks on see strateegia äärmiselt oluline ja see ei ole midagi sellist, mis on nullist alanud hetkel, on need liikmesriigid teinud tihedat koostööd terves reas valdkondades. meil on vaja rohkem initsiatiivi liikmesriikide suunast ja ilmselgelt selliseid algatusi sealt ka tuleb meie Euroopa Parlamendi saadikutena toetame neid selles väga. minu küsimus on, kas teil on äh, plaane külastada konkreetseid piirkondi selleks, et aru saada, kuidas seal jaotatakse rahasid. tahaksin kasutada ka võimalust äh, kutsuda teid Ida-Slovakkiasse. kahe päeva jooksul saate te ära käia Slovakkias, Poolas, Ungaris, äh, võib-olla ka Ukrainas ja te näete, kui hästi Karpaatide strateegia tuleviku väljakutsetega toime tuleb. aitäh! mulțumesc foarte mult, mulțumesc și pentru invitație. aitäh, ma tänan teid ka selle küllakutse eest. makropiirkonna strateegiad on väga nähtavad, ma toetan neid, sest äh, Nad mobiliseerivad tõesti kõiki liikmesriike ja nii on tõesti võimalik teha head koostööd selleks, et äh, piirkondlike eest väljakutsetest üle saada. aga see algatus peab tulema liikmesriikidelt ning ma rõhutaks veel kord, et toona strateegia alguseks olid äh, äh, Rumeenia, Ungari ja Austria peaministrite kiri, äh, mis oli adresseeritud nõukogule ning siis liitusid ka teised riigid ning tegemist on väga hästi toimiva strateegiaga. ma loomulikult tahame liikmesriike julgustada kokku tulema ja sellist strateegiat arutama Karpaatide piirkonna kohta ning ma arvan, et äh, kui kõiki võimalusi ära kasutatakse, äh, see ei puuduta mitte ainult kõige kõrgemat tasandit ja valitsuse tasandit, vaid see puudutab ka kohalikke omavalitsusi, sest nemad ju teavad, milline olukord tegelikult on ja milliseid lahendusi vaja on. ma ei arva, et meie Brüsselis nii hästi teaks, millised on probleemid äh, Slovakkias või millised probleemid on Donau piirkonnas või Läänemere piirkonnas. ei, meie oleme vahendajad ja toetajad, me anname, pakume tehnilist toetust, aga praktikas on asi nii, et vastutus Äh, nende strateegiate elluviimise eest äh, on liikmesriikidel. ja nüüd veel kord teie küllakutsest. ma loomulikult tahaksin äh, teha nii palju kui võimalik, külastada kõiki neid piirkondi, neid piirkondi on meil juba väga palju ja proua Hüübner oli minu meelest ainus volinik, kes viieaastase ametiaja jooksul tõepoolest külastas kõiki piirkondi ja tol ajal oli Euroopa Liit veel ka veidi väiksem, aga siiski. nii et äh, ma kavatsen küll e-, esimeste visiitide puhul minna nendesse riikidesse, kes saavad äh, väga palju vahendeid, ma tahan äh, näha, mida nende vahenditega on võimalik teha, aga loomulikult tahan ma keskenduda nendele piirkondadele, mis on vähim arenenud, sest neil on neid vahendeid kõige rohkem vaja, nii et ma üritan veidi äh, vaheldust tuua, tegeleda heade tavadega, külastada neid piirkondi, kus on vaja kõige rohkem ära teha, kus me tõesti saame kõige rohkem abistada ja kõige rohkem ära teha. see on minu moto, ma ei taha trahvida ja karistada, vaid ma tahan toestada, see on see, mida meilt ka oodatakse, et me aitame liikmesriike, aitame liikmesriikidel raha hästi kulutada. Thank you, it was very important to be heard äh, oluline on muidugi äh, kõik ära kuulda, aga me oleme kakskümmend viis minutit oma ajakavast maas ja seetõttu palun kõiki järgmist kümmet kõnelejat, eh, et nad oma küsimusi esitades oleks, eh, teeksid väga lühidalt, et me saaksime ajaga vast veidi paremini kinni pidada ja vastusteks annan ühe minuti aega. järgmine küsimus tuleb eh, proua Schmidtilt. aitäh, on ikka ja jälle kõhtlusi, mis puudutavad bürokraatlikku õiguslikke ja administratiivseid menetlusi, mis on seotud struktuurifondide vahendite andmisega. Eurobaromeetri küsitlused näitavad, et inimeste usaldus Euroopa Liidu vastu on märkimisväärselt vähenenud. seitsekümmend protsenti kodanikest arvavad, et korruptsioon Euroopa Liidu institutsioonides on probleemiks ning statistik, Olavi statistika aastast kaks tuhat kolmteist viitab ka sellele, et äh, raportid, mis puudutavad korruptsiooni Euroopa struktuurifondidega seoses, äh, neid on järjest rohkem, nii et äh, ma palun teilt nüüd väga konkreetset vastust küsimusele, et kuidas äh, näeb välja teie koostöö Olafiga, mida te teete seoses komisjoni plaanidega luua Euroopa prokuratuur ning millisena te näete kodanik-, rolli, kui tegemist on äh, korruptsioonivastase võitluse algatustega. aitäh. ma arvan, et Euroopa vahendite korrektne kasutamine on küsimus, mis äh, peaks tõstma ka mm, meie prestiiži. me ei saa lubada seda, et äh, me kaotame inimeste usalduse Te ütlesite isegi, et kuna sellised juhtumid äh, on olemas ja tolerants nende suhtes on olematu, siis äh, Regionaalarengu peadirektoraat teeb väga tihedat koostööd pettuse vasta-, pettuste vastase ametiga, mis puudutab, kui tegemist on pettuste uurimisega. ja loomulikult me võtame meetmeid selleks, et parandada läbipaistvust. on olnud juhtumeid, kus me oleme näinud, et on olnud puudujääke, aga puudujäägid ei tähenda alati pettusi. oluline on see selgelt välja öelda. loomulikult inimeste usaldus Euroopa Liidus ei äh, rajane ainult äh, regionaalpoliitikal me arvame, et me ei ole piisavalt suutnud te-, selgitada inimestele, mida me oleme regionaalarenguga ära teinud. kümned tuhanded uued töökohad, kümned tuhanded ettevõtted on saanud hakata tegutsema tänu meilt saadud vahenditele ning ma arvan, et me peame äh, tõesti seda paremini selgitama. ja tulevikus äh, me teeme seda edaspidi. härra Sosa-Wagner suur tänu! proua volinikukandidaat, teen väga lühidalt, meil ei ole eriti palju aega. tõukefondid ja üldiselt Euroopa Liidu fondid äh, viivad suure hulga raha liikmesriikidesse, millest lõppude lõpuks peaks kasu saama meie kodanikud mida kavatsete te teha selleks, et inimesed äh, mõistaksid, et need fondid äh, on tegelikult ka tööhõive allikaks. kuidas me saame tagada, et ajakirjanikud ja ökonomistid selgitavad inimestele, et neid fonde saab kasutada selleks, et luua töökohti. sellest ei ole mitte midagi kuulda. keegi ei mõista, et Euroopa institutsioonid ja need fondid on siin selleks, et luua töökohti. teiseks, mida te arvate sellest segasest tõlgendusest haldusvõimude audiitorite nii Euroopa kui liikmesriigi tasandil kohustuste kohta, nende rolli kohta? väga suur segadus on selles asjus, mis on täpselt nende fondide haldajate roll? jah, ma olen teiega nõus, me peame parandama äh, suhtlemisvõimekust ja see käib ka juba olemasolevate määruste kohta. on piirkondi, kes veel ei tunne nii hästi, millised on lihtsustamisvõimalused, kes ei tea ka neid selgitusi, mis me oleme andnud vahendite kasutamise kohta. oluline on positiivseid aspekte esile tõsta, mis ühtekuuluvuspoliitikaga kaasnevad ja ma tuletaksin teile meelde ühtekuuluvuspoliitika tulemusi. viimasel seitsmel aastal oleme loonud peaaegu kuussada tuhat töökohta. ja väga paljud äh, VKE-d on saanud hakata tegutsema tänu nendele ähm, äh, rahastusele kaks äh, tuhat seitsesada kilomeetrit raudteid on ehitatud, väga palju maanteid on äh, remonditud ning äh, juurdepääs äh, lairiba internetile on antud viiele miljonile Euroopa kodanikule ja paranenud on veevarustus miljonitele inimestele, nii et me kõik peame iga päev sellele tähelepanu juhtima äh, me peame selle nimel töötama, et äh, inimesed äh, tihti lihtsalt ei näe, et need positiivsed asjad on tulnud tänu ühtekuuluvuspoliitikale. asi on nii, et tõesti on väga palju uusi asju tehtud ja kaheksakümmend protsenti projektidest on ellu viidud tänu Euroopa Liidu rahastusele. aitäh, härra Postinaru. energia ja efitsientsa energia energia säästmine, energiatõhusus, need on väga head võimalused vähendada meie sõltuvust välistest energiatarnijatest, eriti võttes arvesse uut kont-, konteksti, mis meil on seoses suhetega Venemaaga. me peame mõtlema ka sellele, et ühtekuuluvusfond seoses äh, meie komisjoni ja Euroopa Komisjoni ühistele jõupingutustega on äh, tegelenud ka uuenevate energiaallikatega. minu küsimus on, et mida sa tahaksid teha, et hoolitseda selle eest, et äh, piirkonnad meie koduriigis saaksid juurdepääsu nendele vahenditele ning kasutaks neid vahendeid arukalt ning mida sa tahaksid teha selleks, et hoolitseda selle eest, et ühtekuuluvuspakett et äh, annaks selge panuse energiaturvalisusesse ja annaks panuse e-, Euroopa Liidu energiapoliitikasse, aitäh! proua Kretsu lubab teha lühidalt. Äh, palju õnne Regionaalarengu Komisjonile, sest ma arvan, et te olete mänginud väga olulist rolli regionaalarengu ja energeetika küsimustes ning EFRE ja Ühtekuuluvusfond on äh, need fondid, mis annavad väga olulise panuse energiatõhususse ja energiaalasesse turvalisusesse ning äh, vähemalt kolmkümmend kaheksa miljardit eurot on ette nähtud selleks, et äh, vähendada CO2 heidet, energi-, suurendada energiatõhusust, äh, paremini parandada majade e-, energiaalast olukorda ning äh, praeguses praeguses olukorras, võttes arvesse praegust poliitilist äh, konteksti, on loomulikult oluline investeerida energiatõhusesse ja uuenevatesse energiaallikatesse, sest viimased arengud on sellised, et me peame keskenduma äh, energiaalasele julgeolekule. Mr Zeller proua Seller, palun. aitäh, lugupeetud proua Kretsu, üks Euroopa Liidu saavutustest on, et et meil ei ole enam piire, aga alati, kui piiriregioonid tahavad koostööd teha, siis me kogeme seda, et pealinnad takistavad meid. me oleme loonud õigusliku instrumendi ja laiendanud seda viimasel ametiajal, tegemist on Euroopa territoriaalse koostöö võrgustikuga, kas teie hoolitseda selle eest, et see instrument muutuks territori-, piiriüleses koostöös ja mm, väga kõige olulisemaks instrumendiks ning et seal, kus pealinnad piiriregioone takistavad, aitate teie ja komisjon neid takistusi kõrvaldada. tegemist on väga ol olulise äh, instrumendiga ka naabruspoliitikas. kolleeg äh, Haan kindlasti tunneb seda ja kindlasti aitab teid. järgmisel kahel aastal peame võitlema ka selle eest, et ühtekuuluvuspoliitikal oleks edaspidigi tulevik. eelmise ametiaja alguses tundus, et soovitakse loobuda ühtekuuluvuspoliitikast sektoriaalsete poliitikate kasuks. kas teie vahearuande ajal hoolitsete selle eest, et pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat oleks ühtekuuluvuspoliitikal edaspidigi tulevik. aitäh. Te juba ütlesite, et piire on loomulikult võimalik ületada, aga on olemas arengulised erinevused ning need piiriülese koostööinstrumentid, minu meelest see instrument osaliselt toimib väga hästi. ma arvan, et äh, need programm, piiriülese koostöö programmid äh, on äh, välja töötatud selleks, et mõningaid, mõningaid haavu ravida, mis meie mm, riikidel on, on olemas näiteks väga häid näiteid Hispaania ja Prantsusmaa piirilt, näiteks ha, üks haigla, mis seal piiril asub, mida saavad kõik kasutada ning Ungari ja Rumeenia piiril on ka väga hea piiriülene koostöö ning väga tore oleks, kui sellised instrumendid äh, edaspidigi areneks ning te rääkisite ka territoriaalse lõimimise instrumendist ning ühisest abi andmisest. ma arvan, et äh, me peame tähelepanu pöörama sellele, et äh, liikmesriigid äh, jätaksid piirkondadele ja kohalikele omavalitsustele vabad käed teatavates küsimustes, alati ei ole vaja sekkuda programmide rakendamisse, kohalikul tasandil tuntakse pro probleeme kõige paremini ning mis puudutab ühtekorralduspoliitika edasist tulevikku, palun vabandust, äh, proua juhataja ütleb proua Kreetsu, ma tahaks öelda, et ma loomulikult tean kõike seda kriitikat, äh, ma tean neid rünnakuid äh, ühtekorralduspoliitikale, üritatakse alati vahendeid kärpida ning ma üritan alati inimesi veenda, et ka pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat peab olema olemas ühtekorralduspoliitika, mis annaks panuse kogu Euroopa Liidu harmoonilisse arengusse ja erinevuste ületamisse ja ma arvan, et kogu Euroopa Liit võidab sellest. järgmine küsimus on härra Ropelt. aitäh, proua esinaine, proua volinikukandidaat küsimused hakkavad siin nüüd teatud määral korduma. me oleme vist kõik ühel meelel, et hea haldus on kriitilise tähtsusega erinevate poliitiliste meetmete elurakendamisel. praktika näitab, et parimad tulemused saavutame me siis, kui kohalikud omavalitsused on ka erinevate partnerlussidemete kaudu kaasatud. minu küsimus on järgmine, millist mida te teete selleks, et parandada regionaalset juhtimist ning mida te kavatsete teha selleks, et äh, saavutada praktiline detsentraliseerimine liikmesriikides? palun tooge paar konkreetset näidet nendest meetmetest, aitäh. într-adevăr, buna guvernare este esențială și capacitatea... Jah, hea juhtimine on väga oluline, äh, nagu ka haldusvõimekus ja äh, fondide hea haldamine, loomulikult äh, ametiasutused peavad äh, selle eest head seisma, see on äh, hädavajalik tingimus selleks, et tagada Euroopa vahendite korralikku kasutamist, on tulemas juhtimisealane uuring ja kuidas partnerlused, selle kohta, kuidas partnerlused toimivad, me loomulikult peame selle tulemusi arvesse võtma, seda peavad tegema ka liikmesriigid loomulikult on erinevaid juhtumeid, on täiesti detsentraliseeritud liikmesriike, seal on piirkondadel võimalus äh, võtta oma äranägemisel meetmeid äh, ja siis on ka tsentraliseeritud ülesehitusega riike, kellel on aga ka tsentraliseeritud programme. Äh, nii et sellest tulenevalt on eri, olemas teatavad erinevused. Nikolson Uh, thank you, chair um.... suur tänu, esinaine. mõningad äh, koha peal inimesed on avaldanud mul, äh, mulle mitmel korral muret selle kohta, et on praktilisi probleeme projekti elluviimisel koha peal äh, ning maksete viivitused võivad kaasa tuua ka programmide ellurakendamise viibimise, näiteks ei saa värvata eksperte ja nii edasi. oluline on tagada, et makseviivitused ei hakka takistama programmide ette äh, elluviimist. härra Juncker on küll välja tulnud eh, erinevate muud, eh, ettepanekutega muuta komisjoni lähenemist, mida te kavatsete ette võtta selleks, et eh, maksete tegemine oleks võimalikult sujuv, et et projekte saaks võimalikult kiiresti ellu viia ning mineviku saavutusi, saavutustele tuginedes edasi liikuda. Um, uh, aitäh. meil on uh, komisjonis ju see uus äh, struktuur, mille härra Juncker välja pakkus ja ma loodan teha väga tihedat koostööd, kes, kõigiga, kes äh, tegelevad äh, struktuuri ja investeerimisfondide haldamisega ning regionaalarengu peadirektoraadis me tegeleme ühtekuuluvusfondi ja EFRE-ga, aga koostöös asepresident Kadaisega hoolitsema selle eest, et me saavutaks häid tulemusi ja see on tõesti väga oluline, et äh, me äh, järgmiste operatiivprogrammide osas tõesti võimalikult palju pingutaks äh, oma tuleviku nimel, et need äh, programmid saaksid hea stardi. paralleelselt loomulikult äh, peame lõpetama eelneva, kahe tuhande, eelneva perioodi programme, aga ma arvan, et me tõesti peaksime vaatama tulevikku ja üritama uut programmperioodi hästi alustada, aitäh! Thank you! And the next question. suur tänu, järgmine küsimus härra Pauns. Buenos dias, Aki. Buenos dias, senora Gretu. tere päevast, proua Gretu, ma istun siin käsitleksin regionaalset ja piiriülest koostööd. Te soovite seda tõhustada, aga selleks pole piisavalt raha. kuuendas programmis mainitakse seda väga vähe. Baskimaal tähendab äh, piiriülesest koostööst rääkimine äh, ka maakondade vahelist koostööd. aga palju tõkkeid on piiriülese koostöö eest, see peaks olema palju tõhusam ning sõltuma palju vähem keskvalitsusest siin on mainitud Iirimaad piiriülese koostöö puhul. nagu juba main-, te mainisite, siis piiriülene koostöö võib aidata kaasa ka rahu süvendamisele. mainisite seda ka Küprose kontekstis. vahest äh, huvitute ka Baskimaast, tulete välja ka Baskimaa jaoks eraldi sarnase programmiga. mind huvitab väga, mida te soovi-, mõtlete ja kavatsete ette võtta selleks, et edendada piiriülest koostööd? sest keskvalitsuste heast tahtest sõltumine ei ole alati kõige mõistlikum. aitäh, te võite olla kindlad, et äh, mul on kindlasti suur rõõm külastada Baskimaad ja koha peal tutvuda nende probleemidega. teisalt on selge ka see, et äh, neid küsimusi tuleb äh, üritada lahendada koostöös valitsustega, koostöös Hispaania valitsusega ning äh, kindlasti peame tegutsema kõigil tasanditel. loomulikult on olud erinevad, on olemas teatavad pinged ja ma ütlesin, et on haavu, mida ajalugu on meie maakaardile jätnud ning äh, regionaalpoliitika kaudu saame me ähm, tuua teatavat leevendust ühiselt ka need, kes aastaid ja aastakümneid on konflikti osapoolteks olnud, teevad nüüd koostööd selleks, et äh, edendada majanduse arengut ja ma arvan, et see on parim võimalus äh, selliseid konflikte üli, ületada ja äh, ravida selliseid haavu, mida ajalugu on jätnud. ja piiriülene koostöö, ma olen teiega täiesti nõus. see on asi, millele me peame palju tähelepanu pöörama, seal on väga palju võimalik ära teha mõlemal pool piiri ühiselt, ma tõin juba vastavaid näiteid. Thank you. Um... aitäh olen ootamatult abivalmis ning esitan teile küsimuse, millele te saate vastata väga kiiresti. loodetavasti te lihtsalt vastate jah, ma luban. mina olen pärit Ühendkuningriigist West Midlandsi piirkonnast. BBC on teatanud, et seal piirkonnas on palju rohkem vaesust kui mujal Ühendkuningriigis. kakskümmend üks protsenti inimestest seal teenib alla kahesaja viiekümne naela nädalas kuidas te selgitaksite minu valijatele, miks Euroopa Liit kulutab äh, maksumaksjate raha asjadele nagu näiteks äh, multifilmi tegelane, mis äh, viie tuhande euro eest reklaamib Euroopa Liidu ühtsust või üheteist, üksteist või üksteist tuhat e-, eurot, mis raisati lihtsalt ära Ungaris, see maksaks mitme medõe palga mitme, mitme mettõe palga West Midlandsis. võiks sellise raiskamise ju ära lõpetada. Am um, și simt această responsabilitate pentru cheltuirea eficientă. jah, loomulikult ma kannan vastutust selle eest, et äh, vahendeid äh, kulutatakse tõhusalt äh, ja ma ka juba ütlesin, et need, kes kõige rohkem saavad, peavad kõige rohkem ka tegema Teie piirkonnas toimus äh, deindustrialiseerimise protsess, te olete ka saanud Euroopa vahendeid ja teie valimisringkonna inimestele võiks ju lihtsalt selgitada ka, et te olete saanud kasu nendest programmidest, äh, nagu näiteks äh, ümberõpe seoses deindustrialiseerimisega teie piirkonnas ja see on üks vähestest piirkondadest äh, Ühendkuningriigis, mis kuulub vähim arenenud piirkondade hulka. kui me vaatame uut määrust, äh, mille te välja töötasite, siis sinna on ju lisatud väga selged kriteeriumid äh, raha kasutamise kohta ja see ju peab ennetama raha vääriti kasutamist. Te tõite näiteid äh, Mm, mis puudutab nüüd äh, mingit äh, sport, seda, et mingites vald-, piirkondades, kus ei ole isegi olnud avalikke tu-, tualette, on raha kulutatud golfiplatside või spordikeskuste rajamisele ja sellist luksust loomulikult ei saa me endale lubada. me loomulikult tahame kõik äh, sportimas käia, aga me ei saa lubada seda, et luksusobjekte rahastatakse Euroopa vahenditega, sest äh, teisi asju on palju rohkem vaja, sest et miljonid inimesed on töötud, neil on neid vahendeid vaja ja ma arvan, et minu suureks rõõmuks on teie piirkonda külastada ja üritada vähendada neid eelarvamusi, mida kahjuks, mis kahjuks paljudel äh, Ühendkuningriigi elanikel on seoses nende avalike vahendite kulutamisega. me ju töötame nende inimeste vajaduste rahuldamise nimel ning see käib ka Ühendkuningriigi elanike kohta, aitäh! Thank you! And the next question is from Mr Austervicius järgmisena härra Austervitšus. suur tänu, proua esinaine, proua volinikukandidaat. pärast majanduskriisi peame me tegelema endiselt selle sotsiaalmajanduslike tagajärgedega ning ühed suured kaotajad on VKE-d. kuna nad on jäänud välja nüüd rahavoogudest ja ka turgudest Euroopa öö, uus öö, rahastamiskava, selle puhul minu meelest peame me rohkem rääkima mitte investeeringutest, kuivõrd vastuvõtu suutlikkusest. millisel määral üritate te parandada VKE-de vastuvõtusuutlikkust ning panem, et nad suudaksid rohkem investeeringuid teha? ning kuidas oleks võimalik parandada VKE-de juurdepääsu Euroopa Liidu fondidele? întreprinderilor mici și mijlocii pentru că ele sunt generatoare de VKE-d loovad töökohti ja majanduskasvu. Te teate, et kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani andsime seitsekümmend miljardit VKE-de toetamiseks ja praeguses äh, mitmeaastases finantsraamistikus on ette nähtud selle summa kahekordistamine ehk sada nelikümmend miljardit eurot ning äh, loomulikult äh, antakse need vahendid välja mm, vastavate operatiivsete programmide kaudu ma loodan, et me ei saa olema samasuguses olukorras nagu minevikus, kus ei olnud piisavalt äh, arukaid programme selleks, et neid vahendeid ära kasutada. vastuvõtuvõimekuse ära parandamine on otsustava tähtsusega, liikmesriike tuleb äh, innustada palju paremat koostööd tegema VKE-dega selleks, et leida võimalusi hoolitseda selle eest, et ka erasektor annab panuse e, kaasrahastamisse, nii on võimalik veelgi suurendada e, ühtekuuluvuse poliitilist mõõdet. Thank you and aitäh ning nüüd saab sõna härra Kirki. aitäh, proua juhataja, lugupeetud volinikukandidaat. ebapiisav haldusvõimekus äh, oli asi, millest te rääkisite. regionaalpoliitika on aastat, viimastel aastatel muutunud järjest bürokraatlikumaks, äh, need taotlused on väga keerulised, äh, mida te teete selleks, et vähendada bürokraatiat regionaalpoliitikas, selleks, et oleks võimalik lihtsamalt projekte rahastada? kõik edusammud ei ole liikmesriikides alati teada, Euroopa Komisjon, liikmesriigid ja piirkonnad vajavad suuremat kogemuste vahetamist. mida te volinikuna teete selleks, et eh, tiivustada seda kogemuste vahetamist? ning eh, üks spetsiifiline küsimus. Lõuna-Dalmaatia ja Lõuna-Horvaatia Äh, rannikute ühendamise projekti ei rahastata. millised on võimalused äh, parandada piiriolukorda Horvaatia ja Bosnia-Hertsegoviina vahel, kui äh, Horvaatia liitub Schengeni, Schengeniga? aitäh bürokraatiat on väga suuresti vähendatud nende määrustega, mis parlamendis vastu võeti. ja ma ei arva, et ainult komisjon peab määruste lihtsustamisega tegelema. ma juba ütlesin seda, on riike, kus juurdepääs Euroopa rahale eeldab rohkem kui neljakümne, neljakümmet allkirja ja see nõue ei tulene Euroopa õigusaktidest, vaid see sõltub äh, vastavast riigist endast, kuidas äh, see on organiseeritud, aga loomulikult tuleb luua tasakaal lihtsustamise ja kontrolli vahel. see kõik peab toimuma reeglitele vastavalt. Te ütlesite, et on väga palju küsimusi, mis keskenduvad kahele aspektile, ühelt poolt lihtsustamine äh, ja paljud on nõudnud ka reeglite rangemaks muutmist, et äh, rahasid ei raisataks. ma loomulikult mõistan mõlemat seisukohta ja loomulikult me peame rahadele ligipääsu lihtsustama, aga me peame olema väga ranged selles osas, kuidas Euroopa vahendeid äh, kulutatakse kogemuste vahetamine on äärmiselt oluline. ma olen kindel, et kõik äh, piirkonnad veel ei tea, millised võimalused neil on Euroopa poliitikaga seoses ning ma arvan, et ka kõik liikmesriigid ei tea seda, et nad võivad äh, kasutada, et nad võivad äh, kasutada mm, kogemuste vahetamist näiteks aruka spetsialiseerumise vallas Sevilla kaudu ning härra Van Nistelrooy on osalenud selle kont-, kontseptsiooni väljatöötamisel ning me oleme sellest üsna palju ka kuulnud ja näinud, kuidas äh, igal piirkonnal äh, saab olla tipptehnoloogia, ma arvan, et ka vähim arenenud piirkonnad võivad luua töökohti ja piirkondi, mis on atraktiivsed, näiteks äh, Kreekast on meil selline äh, Ehm, näide, igast piirkonnast ei pea saama äh, räniorg, igast piirkonnast ei saagi seda saada, aga igal piirkonnal on oma, oma eelised äh, ja tuleb teha koostööd kohalike omavalitsustega, tuleb teha koostööd kõige vaesemate piirkondadega, on koole, ülikoole, avalikke haldusasutusi, need kõik saavad äh, kokku tulla ja öelda, et millises valdkonnas on meie tugevused, näiteks äh, Ungaris äh, paalinka või äh, Rumeenia vastav alkoholisort või juust Kreekas. ma arvan, et me peame riike ja piirkondi teavitama, et nad teaksid, millised võimalused neil on. Sevillas on olemas selline innovatsiooniplatvorm, iga regioon võib äh, sealt saada teavet, kuidas äh, saada ligipääsu Euroopa vahenditele vastavalt vajadustele ja vastavalt riigi, vastava piirkonna tugevatele külgedele. Last... aitäh ja viimane küsimus, proua Vana. aitäh, minu viimane küsimus puudutab kliimakaitset ja majanduse äh, ökoloogilist muutust, mis seni ei ole olnud eriti prominentsel kohal. juulis tuli komisjon välja äh, rohelise majanduse teatisega ja kõrge potentsiaaliga, mis on investeeringutel kestlikku majandusse ja uutel rohelistel töökohtadel ka struktuurifondid mängivad selle juures väga olulist rolli, nad äh, peavad andma olulise panuse meie majanduse ökoloogilisemaks muutmiseks, muutmisse ning kui Euroopal kui me tahame Euroopat tuleviku jaoks ette valmistada, siis Euroopa peab muutuma keskkonnasõbralikumaks. mida te kavatsete teha selleks, et edendada rohelist majandust äh, struktuurifondide ja ühtekuuluvuspoliitika raames? Uh, mulțumesc foarte mult, într-adevăr, în uh, noua... Aitäh! Tõepoolest, uus programm, planeerimisperiood kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, äh, sellest on täiesti olemas see maja, äh, see ökoloogiline mõõde, mis on väga oluline ning ma ütlesin, et kolmkümmend kaheksa miljardit eurot on ette nähtud energiatõhususse ja on olemas äh, veel programmid, mis on, äh, tegelevad äh, muude keskkonnateemadega. Need on, te olete Roheliste fraktsiooni saadik, ma loomulikult arvestasin, et te mulle sellise küsimuse esitate, see on väga oluline ning see puudutab tõesti meie kõigi igapäevaelu, seda, kuidas me oma elusid elame ja kuidas me saame parandada oma keskkonda, parandada keskkonda meie laste jaoks. see puudutab ka töökohti ja me oleme sellel kuulamisel juba väga palju rääkinud sellest, mida teha selleks, et luua töökohti, et programme lihtsustada, võidelda korruptsiooni vastu. isegi kui raha ei ole väga palju selleks ette nähtud, me siiski ei kaota silmist seda keskkonnamõõdet. Thank you very much. I would like to thank members for their questions. suur tänu, tahaksin tänada kõiki saadikuid küsimuste eest ja ja volinikukandidaati vastuste eest. on olnud väga pikk ja raske hommik, aga ka väga huvitav hommik. suur tänu kõigile teie panuse eest. ennem seda, kui ma annan sõna volinikukandidaadile lõppsõnavõtuks, palun, et härra Michel Lebrun, regioonide komitee president, teeks ka oma kolme minuti pikkuse ettekande, nagu meil see siin komisjonis see ilus traditsioon on. aitäh, proua esimees ning aitäh äh, Regionaalarengu Komisjoni liikmetele, et te lubate mul täna sõna võtta. lugupeetud äh, volinikukandidaat, äh, regioonide komitee jaoks on ühtekuuluvuspoliitika äärmiselt oluline, sest te teate, et kohalikud omavalitsused, keda me esindame, on äh, ühtekuuluvuspoliitika peamised objektid ja saavad äh, seitsekümmend protsenti vahenditest. komisjon äh, peab järjest rohkem vahendama Euroopa asutusi ja kohalikke omavalitsusi, keda me esindame. ning ma tahaksin rõhutada mõningaid asju, mis meie jaoks on olulised. esiteks kuues üht-, majandusliku ja sotsiaalse territoriaalse ühtekuuluvuse raport ütleb, et vaja on uut territoriaalset nägemust eh, läbi vaadatud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias. meie nõuame, et selle ühtekuuluvuse kohta koostataks valge raamat, mis võimaldaks edasi liikuda ühtekuuluvuspoliitikaga pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ning teiseks eh, me oleme maininud eh, linnade probleeme. mulle tundub, et on vajalik see, et meil oleks linna, lõimitud linnalise te, tegevuskava valge raamat, mis võimaldaks linnade küsimusi kaasata kõigisse Euroopa Liidu poliitika valdkondadesse ning äh, perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend äh, see, need vahendid, mis ette on nähtud, nende osas tuleb äh, Nende, nende osas on regioonide komitee valmis vahetult osalema teie tegevuses. mida te kavatsete välja pakkuda selleks, et parandada vahendite ärakasutamist? me saaksime selle probleemiga tegeleda oma ühises äh, istungis, mis meil järgmisel nädalal on ette nähtud äh, regioonide komitee Kotari äh, komisjoni ja regionaalarengu komisjoni vahel. on. Nous devons utiliser la flexibilité prévue dans le pacte meil on vaja tagada, et kohalikud ja regionaalsed omavalitsused saaksid tagatud osa meie regionaalfondidest ning samuti tuleb nende fondide projektide elurakendamisesse kaasata rohkem kohalikke omavalitsusi. minu, minu arvates on praegusel hetkel trend olnud vastupidini. me arvame, et me peame koostööd tegema ka Euroopa Parlamendi ja Komisjoniga selleks, et Äh, me äh, töötaksime välja ka kommunikatsioonistrateegia, et meie kodanikele oleks lihtsam selgeks teha, millist lisandväärtust Euroopa Liit toob. peale selle regi komisjoniga korraldame me ka avatud uste päevad, ka seal on võimalus inimestega paremini suhelda. lõpetuseks, naabruspoliitika riikide puhul äh, regioonide komitee on hoidnud ka ühendust meie lõuna- ja idanaabritega, et edendada paremat koostööd nendega selleks, et oleks meil tihedamad sidemed sealsete kohalike omavalitsustega ja seeläbi saame me luua uusi töökohti ning majanduskasvu. ma kutsun, proua volinik, ka teid regioonide komiteesse külla, et te räägiksite tõesti ka meiega, regioonide ja kohalike omavalitsuste esindajatega. kui teid määratakse volinikuks, siis ma kinnitan teile, et teil on ka regioonide komitee toetus. Teie poliitiliste meetmete väljatöötamise töös, sellel ajal kui me edendame mitmetasandilist valitsemist Euroopa Liidus. suur tänu, härra Le Brun, nüüd proua Gretu, volinikukandidaat teil on võimalus teha lühike kokkuvõttev sõnavõtt, mis ei tohiks olla pikem kui viis minutit. suur tänu, ma teen natukene lühemalt, sest ma tean, et varem rääkisin liiga pikalt. ma mainiksin, ma soovisin rääkida ühtekuuluvuspoliitikast kokkuvõttes sõnavõtus, aga nüüd me oleme rääkinud juba kolm minutit ja kolm, kolm tundi ja arutelu oli väga põhjalik. räägiksin pigem millestki muust. see kohtumine oli minu jaoks väga emotsionaalne, ma olen siin olnud nüüd juba kaheksa aastat, tulin siia vaatlejana aasta ennem seda, kui minu kodumaa liitus Euroopa Liiduga. ma mäletan endiselt seda, kuidas ma esimest korda tulin siia kotta, millised tunded mul olid, kui ma sain esimest korda Euroopa Parlamendi liikmeks. tuleb tunnistada, et täna teie ees istuda on, oleks olnud mul palju raskem, kui mul ei oleks olnud ne, seda kaheksa aastast suurepärast kogemust Euroopa Parlamendi saadikuna. niisiis ähm,. ma, paljud teist tunnevad mind, ma jään endiselt samaks inimeseks, ma loodan, et meie suhted jäävad samasuguseks ja siin öö, ma, ma tean, milliseid häid kogemusi oleme, head tööd on teinud siinne komisjon ning ma olen alati valmis vahendama teie seisukohti ka teistele inimestele. ma arvan, et meie valdkonnas on väga oluline meie kodanike huvides loomulikult koostööd teha. niisiis ma kinnitan teile, et kui minust saab volinik, võitlema sama väärtuste eest, samade väärtuste eest, mida äh, mille eest me võitlesime koos Euroopa Parlamendis, me võitleme Euroopa väärtuste eest, me võitleme inimväärikuse ning kõikide liikmesriikide võrdse kohtlemise eest. suur tänu! olen alati valmis teile külla tulema, kui te seda soovite. loomulikult pärast seda, kui te olete otsustanud minu saatuse üle. aitäh! Thank you, thank you, mis. suur tänu, proua Gretu. suur tänu kõigile saadikutele. ennem koosoleku lõpetamist teile teadmiseks, et koordinaatorite hindamisarutelu toimub suletud koosolekul täna kella ühest kella kaheni. saalis SB null null neli. I close the meeting koosolek on lõppenud.